Per favore prendiamo positsioone. tere hommikust kõigile, palun võtke istet. tere tulemast kõikidele rahvusparlamentide liikmetele, kallid kallid kolleegid, mul on suur au tervitada teid siin, tegemist on teise arvamuste vahetustega parlamentide vahel, mis käsitleb meie ühist põllumajanduspoliitikat. esimest korda ühise põllumajanduspoliitika viiekümne aastase ajaloo jooksul on Euroop-, on parlamendiliikmetel nii tähtis osa selle poliitika arengus, Euroopa Parlament on nüüd kaasotsustajaks, kaasseadusandjaks, põllumajandusvaldkonnas ning äh, nende seisukohad on võrdsed nõukogu omaga. Lissaboni äh, leping on andnud ka rahvusparlamentidele täiendavaid volitusi ja tegemist äh, on meie teise kohtumisega rahvusparlamentidega, mis käsitleb põllum-, põllumajanduspoliitikat sel aastal. meil on võimalus võrrelda oma kogemusi, oma mõtteid, mõtteid, et oma põllumajandust ühiselt kaasajastada. kõigi meie seisukohad aitavad muuta ühise põllumajanduspoliitika ka demokraatlikumaks ja legitiimsemaks. ja just nimelt selles kontekstis siis tahaksingi tervitada iseäranis südamlikult meie liikmesriikide parlamentide liikmeid ning tänada neid nende panuse eest meie komisjoni töösse. enne tänast kohtumist oleme saanud kirjalikud avaldused peaaegu kõikide liikmesriikide parlamentidelt ja teie ette pandud dokumentide mappides on muuhulgas ka brošüür ühine ühise põllumajanduspoliitika reform, asjade seis liikmesriikides lugupeetud daamid ja härrad, liikmes äh, ühine põllumajanduspoliitika seisab suurte väljakutsetega silmitsi ka praegu. Äh, meil on mitmeid olulisi teemasid, mis vajavad käsitlemist, äh, toiduainetega varustatus, toiduainetega kindlustatus, hinnakõikumised, kliimamuutus areneb kiiremini ja kiiremini, meie rahvaarv kasvab ja me peame kandma hoolt selle eest, et meie tootmine oleks piisav. teisest küljest aga pole mitte kunagi meie loodusressursid olnud nii suure surve all. ja sellepärast meie, peab meie ühine põllumajanduspoliitika olema loodussõbralikum ja säästvam. me peame mida, pidama meeles seda, et meie üldiseks eesmärgiks on tervislike, ohutute kvaliteetsete tooted, toodete tootmine Euroopa kodanikele, kuid samas peame meeles pidama, et Euroopa maapiirkonnad peavad arenema säästlikult. ja loomulikult peavad meie põllumehest äh, saama tegutseda kerges reguleerimisraamistikus, äh, me ei tohiks neid liigselt koormata nii, et me suudaksime äh, konkureerida suurte eksportriikidega maailma tasandil. me peame muutma oma põllumajanduspoliitika paindlikumaks, äh, kergemini kasutatavamaks äh, ning aitama sellel toime tulla väljakutsetega, millega see poliitika silmitsi seisab. loodetavasti meil õnnestub meil jõuda vastusteni nendele ühistele küsimustele, ja sammukese lähemale väljakutsetega toimetulemusele, tulemisele. Euroopa Parlament on juba teinud tööd tõsiselt nende väljakutsete kallas. kahe tuhande kümnendal aastal võtsime vastu oma esimese raporti, mis käsitles põllumajanduspoliitika tulevikku kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, panime paika parlamendi prioriteedid enne ühise põllumajanduspoliitika reformi, see on siis George Lyoni raport juunis kaks tuhat üksteist valmis järgmine raport Euroopa Parlamendi ja kahe tuhande kümnenda aasta äh, teatisele äh, reageerimise äh, raport oli siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta raport ähm, ja vahepealse aja jooksul on komisjon teinud oma ettepaneku kahe tuhande üheteistkümnenda aasta oktoobris ühise põllumajanduspoliitika reformi kohta ja Euroopa Parlamendis on on määratud ka selle käsitlemiseks oma raportöörid ja meie tööülesandeks on arutada komisjoni ettepanekut, kuulata, korraldada ka kuulamine volinik Tšolosega, kuulamine põllumajandussektori esindajatega, vabaühendustega, ekspertidega, kes töötavad erinevate sektoritega seotud küsimuste kallal ning ähm, samuti on üheks osaks meie tööks ka kohtumised liikmesriikide parlamentide esindajatega eelmisel nädalal äh, esitasid Euroopa Parlamendi raportöörid nelja kõige tähtsama seadusandliku paketi osa kohta äh, oma ettepanekud äh, Luis Manuel Coplos Santos, kes istub minust vasakul pool, Michel Dantin tegeleb ühtse turukorraldusega ja Giovanni Lavia, kelle teemavaldkonnaks on ühise põllumajanduspoliitika rahastamine ja haldamine ja järelevalve. Need raportid on teie tänaste paberite hulgas. nagu te näete, on tegemist väga mm, kogukate raportitega ja neile on esitatud sadu muudatusettepanekuid. me püüame komisjoni ettepanekut oma meeltmööda kohendada ja te olete loomulikult teadlikud sellest, et äh, meie äh, raportööride, raportite esitlemine kutsus esile äh, väga elava arutelu ka avalikkusega ja meie enda vahel. Need teemad ei ole olulised mitte ainult põllumajanduskomisjoni jaoks, vaid ka teiste komisjonide jaoks, keskkonnakomisjoni, eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjon ja nii edasi nii et võite olla kindlad, kõik see, millest me täna räägime, äh, on juba põhjalikult läbi räägitud ja sellest räägitakse veel põhjalikult nii ühe kui teise nurga alt ja ma võin teile öelda, et Euroopa Parlament ega Põllumajanduskomisjon Euroopa Parlamendis, mida juhin mina, ei saa vastu võtta mingisugust otsust enne, kui on mitmeaastase finantsraamistiku kohta otsus langetatud, sellepärast et see määrab ka eelarvelise raamistiku ühisele põllumajanduspoliitikale. loomulikult meie täidame oma kohust, kanname oma vastutust ning soovime jõuda kompromissideni kõige delikaatsemates küsimustes ja loodame, et sügisel saame asuda hääletama, kuid lõpphääletus ei toimu ennem, kui äh, eelarve on paigas. Äh, lugupeetud daamid ja härrad, pidades silmas seda, kui kaugele me oleme jõudnud selles reformis, äh, selle refo-, selle reformiga on vaja nüüd konkreetseid ettepanekuid ka kõige delikaatsemates küsimustes ja ma teeksin ettepaneku, et me keskendume täna oma sõnavõttudes sellistele te-, nendele teemadele, Äh, mis on äh, välja toodud äh, selles kutses, mille te saite ja keskendume otsemaksetele, liikmesriikide lähendamispõhimõtte, konverentsi põhimõtte, konvergentsi põhimõtte rakendamise kohta erinevad süsteemid, siis aktiivne põllumajandustootja, väike põllumajandustootja, noor põllumajandustootja, siis loodussõbralikumaks muutmise küsimus ja äh, areng piirkondades, rohelised ähm, äh, meetmed, riskijuhtimine, tootmisorganisatsioonide toetamine, äh, põllumeeste tegutsemisvõimaline, võimalused äh, toiduainetega varustamise ahel, ahelas, siis varustamise juhtimine, suhkrukvoodid, ähm, veinikvoodid ja nii edasi loodetavasti meie tänane kohtumine äh, on äh, viljakas ning meil õnnestub ühiselt välja töötada praktilisi lahendusettepanekuid, millest saavad kasu põllumehed kõikides Euroopa riikides ning äh, seeläbi ka kodanikud kõikides Euroopa liikmesriikides. lihtsustamine peaks olema meie tänaseks juhtmõtteks ja selleks, et me seda eesmärki saavutaksime, peame kuulama, millised on liikmesriikide head tavad ja neist õppima ja lõpetuseks, kallid kolleegid, paar äh, menetluslikku märkust. kõik liikmesriikide parlamentide esindajad äh, teie laudadel on registreerimise lehed, kui te soovite sõna, siis äh, ma paluksin teil täita see leheke ning äh, anda see äh, meie saali teenindajatele nii kiiresti kui vähegi võimalik. ja oma Euroopa Parlamendi kolleegidele äh, ütleksin sedasama, ka teie peate täna täitma sellise sõnasoovimise lehekese. meil on siin kohal kakskümmend seitse parlamentide liiget kahekümne kahest liikmesriigist ja võib-olla me ei saa kõigile sõna anda, kuid anname igal juhul endast parima, et kõigile vastu tulla. Äh, et vähemalt üks äh, iga kogu esindaja saaks sõna. püüame sõnaaega jagada nii, et kõigepealt saavad sõna kaks liikmesriikide parlamentide esindajat ja seejärel üks Euroopa Parlamendi esindaja. ja kui meil ei ole piisavalt aega, Äh, siis ähm, anname oma külalistele täna rohkem kõneaega kui äh, Euroopa Parlamendi liikmetele. aga kui kõik peavad oma kõneajast kinni, igaüks saab kaks minutit oma sõnavõtuks, äh, siis ehk õnnestub meil siiski kõigile sõna anda. ja eks ma siis tuletan teile seda kõneaega meelde koosoleku käigus. ja nüüd suur tänu teile veel kord kohaletuleku eest ning ma annan nüüd äh, sõna Taani parlamendi toiduainete põllumajandus- ja kalanduskomisjoni esimehele Rene Kristensenile, kes esindab äh, siin ka meil äh, eesistujariiki. palun, härra Kristensen. ja alustage siis meie tänast tööd. aitäh. suur tänu, lugupeetud äh, Äh, esimees, kallid kolleegid, kõigepealt tutvustaksin iseennast ja neid, keda ma esindan, sellepärast et mina ei ole tegelikult Taani valitsuse liige, ma ei ole ka ühegi Taani valitsuse toetava erakonna liige, ma esindan Taani rahvaparteid äh, Danske Folkepartii ning kuulun äh, Taanis opositsiooni aga Euroopa tulevases põl-, põllumajanduspoliitikas on väga palju teemasid, kus me oleme Taani eesistuja riigiga, valitsusega ühel nõul, ühel meelel nii et nüüd siis teate, milline on minu taust. räägiksin mõningatest väljakutsetest selles ettepanekus äh, ja kogu toiduainete sektoris Euroopa Liidus äh, meie nõudlus toiduainete järele lähiaastatel on väga suur, sellest rääkis ka tänane koosoleku juhataja, komisjoni esimees, ja me peame sellele nõudlusele vastu tulema, seda nõudlust rahuldama. ühiselt peame ka Äh, heitma pilgud väljaspoole Euroopa Liidu piire ning vaatama, kuidas me saame meie suurt turgu ja seda suurt potentsiaali, mis äh, Euroopa põllumajandusel kasutamata on, ära kasutada. seda tuleb teha äh, suurendades tootmist, aga samas me peame tegema seda loodussõbralikult ja keskkonda arvestades. ja ma mõned võib-olla ütleksid, et need kaks asja ei ole ühildatavad, hästi ühildatavad, mina siiski nii ei arva, ühes, üheskoos saame me positiivselt neid mõlemaid eesmärke saavutada aga loomulikult väljakutsed on erinevad, aga ka eh, võimalused on erinevad Euroopa Liidu erinevates piirkondades ja seetõttu ma leian, et oluline oleks toetada liikmesriikide võimalusi valida, eh, kasutada suurt osa põllumajandustoetustest ka keskkonnameetmeteks. meie, meie arvates on oluline, et meil oleks võimalik eh, innovatiivselt tegutseda aga innovatiivsust oleks vaja ka tehnilise varustuse osas, meie põllumajandus peaks olema tõhusam, kliimat, keskkonda arvesse võtvam meie eesmärgiks oleks konkurentsivõime suurendamine, seda säästval moel põllumajanduses ja kogu Euroopa Liidus. me tahame, et seda saaks toetada ka samasuguste toetusmeetmetega nagu praeguste põllumajanduspiirkondade programmis. me tahaksime, et bürokraatia liikmesriikides ja põllumajandustootjate jaoks oleks võimalikult väike ja ma usun, et selle sooviga on väga paljud meie hulgast ühel nõul me tahaksime suut-, parandada koostööd äh, innovatsiooni valdkonnas, äh, kogu toiduainete äh, ka varustatuse vald-, varustamise valdkonnas ja ka teadusuuringute valdkonnas, siis on see väga teretulnud. ja veel üks ettepanek mida taha, millest tahaksin täna rääkida ja see minu meelest ei lähe, liigu õiges suunas. see, et põllumehed peaksid seitse protsenti oma äh, põllumajandusmaast äh, jätma sööti äh, kas rohumaaks või keskkonnamaaks nii-öelda ja ma ütleksin, et põhimõtteliselt ma toetan seda, kui tõesti see jääb üheks ettepanekuks, siis me oleme nõus sellega leppima aga äh, väga paljud põllumajandus, äh, põllumajandustootjate puhul põllumajandusmaa juba täidab selliseid äh, loodus loodussõbralikkusega seotud põhimõtteid ja kui siin on tegemist erinevate põllumajandustootjatega, keskkonna sertifik-, sertifikaadi puhul on nõuded suuremad, selline lähenemine meile meeldib. eesistuja on teinud ettepaneku ka selle kohta, et liikmesriigid võivad valida, et äh, põllumaja, et äh, põllumajandustoote saab valida äh, keskkonna ökoloogilise kasutuse eesmärgi maa-ala kasutuselevõttu ja eesistuja on teinud ettepaneku, kolme koma viie lähendav, lahenda-, kasutamise kohta, kui liik-, kui ko-, kui komisjon on liikmesriigi äh, ettepaneku üldises kontekstis kinnitanud. liikmesriik peab ise valima, millised on nende maa-alad äh, ökoloogilised äh, maa-alad äh, nii, et see toetaks põllumajandust äh, üldisemalt, äh, mitte ei oleks niivõrd põllumajandustootjapõhiselt killustatult jagatud. siis aktiivne põllumajandustootja, see mõiste. Need, kes hoiavad põllumajandusmaa põl-, tootliskõlbulikuna, samuti peaks olema paindlikkust, mis ja lähtumine äh, objektiivsetest äh, liikmesriigi kriteeriumitest. praegu me ei peaks äh, igal juhul toetama golfiväljakuid, suusahüppemägesid, vaid me peaksime keskenduma põllumajandustootmis, põllumajandustoot-, toodangule ja põllumajandusele komisjon on loomulikult teinud oma arvutusi ning loodussõbralikud meetmed, looduse toetamise meetmed vähendavad meie põllumajandust kolme protsendi võrra, meie peaksime innovatiivselt lähenema, sellepärast see on vastuolus praeguse olukorraga põllumajandussektoris, me peame siis see, et ostetakse põllumajandustooteid kokku, kui hinnad on madalad ja siis müüakse, ehk siis need sekkumishinnad äh, ja sekkumushindade eesmärk äh, on äh, luua turvavõrk aga kas meil tõesti on seda vaja? meil ei ole olnud pikka aega vaja selliseid kokkuostmismeetmeid, nii et see meile tegelikult ei meeldi, meile meeldiks palju rohkem, kui me keskenduksime sellele nõudlusele kõrge kvaliteetse, kvaliteediga toiduainete järele. põllumajandus Euroopa Liidus peab olema innovatiivne ja turuvalmis. ja äh, põllumajandus äh, Taanis on liberaalne amet äh, ja loodetavasti on see liberaalne amet nii-öelda ka kogu Euroopa Liidus ma arvan, et me peame töötama selle nimel, et Euroopa põllumajandus saab areneda positiivses suunas. ma usun, et Euroopa põllumajanduses peaks keskenduma tootmise suurendamisele, loomulikult arvesse võttes loodust, keskkonda ja kliimat ja kui kohtusime parlamendiliikmetega Kopenhaagenis, siis keegi ütles, et kui äh, Äh, hiinlased hakkaksid jooma ühe väikese klaasikese piima iga päev, iga hiinlane, siis äh, oleks äh, piima tootmisel kohe uued võimalused. aga see näitab suurepäraselt, ma ei tea, kas hiinlased hakkavad jooma piima või mitte, aga igal juhul me peaksime pilgud suunama Euroopast väljapoole. me peaksime toetama Euroopa põllumajandusprojekte nii, et kasutatud oleksid ära ka teadusuuringutega seotud võimalused ning samal ajal keskendutakse ka loodusele. me peaksime äh, kesk, liikmesriikide võimalusi suurendama äh, ökoloogiliste eesmärkide toetamise vallas ning põllumehele, põllumeestele andma sellised need võimalused, mida neil on vaja äh, arenguks, kasutades uut tehnoloogiat, loodust toetavaid meetmeid, bürokraatiat tuleks igal juhul vähendada kõik reformid äh, peaksid äh, aitama kaasa loomulikult äh, keskkonnasäästlikumaks muutumisele ning liikmesriikide toetamisele, nii palju kui seda vaja on. ma näen siin palju nägusid, kes on mulle tuttavad, kes käisid ka Kopenhaagenis meie parlamentide kohtumisel, kus olid väga huvitavad arutelud ja mul oli väga suu-, hea meel tulla siia. ehkki täna me räägime võib-olla hoopis teistest asjadest aga igal juhul ootasin äh, pikisilmi tänast kohtumist ning äh, ootan ka seda, et me saame juba sammukese õige pea edasi meie Euroopa põllumajanduspoliitika arenguprotsessis. suur tänu! Äh, suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest, enne kui ma annan sõna meie kolmele raportöörile, tahaksin ma lisada et kõigepealt ma tahaksin tervitada kahtekümmet ühte tudengit äh, siin. kes on äh, põllumajanduskomisjoni täna tulnud külastama. Äh, annan nüüd sõna härra Santosele oma raportist kõnelemiseks. suur tänu, härra esimees ma tahaksin alustada kõigepealt sellest, et tervitaksin täna kõiki kolleege siin väga hea meel on, et nii palju külalisi on tulnud täna mm, parlamenti. ma loodan, et täna pärastlõunane debatt saab olema kasuks kõigile, et see aitaks meil jõuda konsensuseni eh, nii palju kui võimalik selle küsimuse üle, milline peab olema ühtne põllumajanduspoliitika tulevikus. mina olen olnud kahe raporti valmimise juures, ilmselt olete sellega ka kursis, aga need raportid loomulikult äh, ei kajasta ainult minu isiklikku positsiooni. Äh, olen pool aastat äh, pea seitse kuud veetnud sellele, et rääkida läbi rahvusparlamentidega, põllumajandusorganisatsioonidega, kohalike omavalitsustega ning vabaühendustega ja ka keskkonnaorganisatsioonidega. ning minu eesmärk oli tuua kokku kõik erinevad positsioonid ning leida ühine kompromissarvamus kompromissid, äh, kui üldiselt rääkida, ei ole tavaliselt äh, mitte kellelegi äh, meeltmööda, aga Euroopa demokraatia raamistikus on loomulikult kompromissi leidmine kõige parem võimalus, mis meie käes on. nii et tahaksin teile täna rääkida nendest kompromissidest ja ettepanekutest, mida mina olen teinud. Nende kompromisside eesmärk on hoida meie põllumajandust ning tagada ka põllumajanduse eh, majandusliku ja ühiskondliku tasakaalu saavutamist. ma olen püüdnud olla oma ettepanekutes nii õiglane kui võimalik, eh, võib-olla isegi õiglasem kui komisjon, eriti mis puudutab eh, ümberjagamise küsimust liikmesriikide vahel sest kui me räägime tänastest põllumajandustoetustest hektari, hektari kohta, siis liikmesriikide vahel on väga suured lõhed. Äh, vahel on need vahed isegi sada protsenti. ning äh, mõningate Äh, liikmesriigid äh, saavad otsemakseid äh, kuuskümmend protsenti keskmisest rohkem, teised jälle peaaegu kuuskümmend protsenti keskmisest vähem, nii et minu eesmärk oli leida tasakaal, et ta-, et kompenseerida kuidagi nendele riikidele, kes on esimese samba puhul puudusseisus, eriti näiteks Balti riikide puhul isegi kui nende otsemakseid äh, tõstetakse, äh, siis äh, endiselt jääb nende poolt saadav toetus oluliselt alla Euroopa Liidu keskmise. nii et ma olen püüdnud olla õiglane ja olla pragmaatiline samas. Euroopa Komisjon on oma ettepanekutes olnud väga aeglane, aeglane just selles ajakavas, mida ta pakub välja õiglasemaks ümberjagamiseks liikmesriikide suhtes. samas jällegi on komisjon väga kiire selles tempos, kuidas liikmesriikide sees toetusi ümber jagada. nii et äh, minu ettepanek on liikmesriikide vahelist äh, erisust kaotada nii kiiresti kui võimalik. aga liikmesriikide sees ning regioonide sees ma olen püüdnud väida, vältida sellist olukorda, kus tekkisid väga kiired muutused, nii et äh, konkreetsete põllumajandustootjate olukord liikmesriikides ei halveneks olen oma ettepanekuga proovinud ka vaadata lähemalt esimest sammast ning muuta seda rohelisemaks, seda ettepanekut. ma arvan, et põllumajandustootjaid on vaja toetada oma rohestamispüüdlustes ning see rohestamispüüdlus peab ka ennast ära tasuma. Nad peavad äh, andma lisandväärtuse Euroopa kodanikule, kui nad saavad toetust äh, põllumajandusrahast, mis Euroopa Liidu tasandil jagatakse. nii et me kindlasti tahame näha põllumajandustootjate püüdlusi ja panust rohelisema Euroopa tarvis. aga olukord on loomulikult keerukas. oleme rääkinud äh, mitmetest äh, vajadustest lihtsustada tingimusi, abi saamistingimusi, aga kui me räägime konkreetsetest meetmetest, kuidas menetlusi lihtsustada, siis me tegelikult väga häid lahendusi ei näe Äh, sellepärast et kogu süsteem eriti palju lihtsamaks ei muuta, muutu. seetõttu olen teinud ka mõned konkreetsed äh, ettepanekud, kuidas lihtsustada olukorda. mis puudutab äh, aktiivseid põllumajandustootjaid, siis ma olen tutvustanud siia rohkem paindlikkust, liikmesriigid saavad sekkuda ning otsustada ise seda, kuidas raha jagada aga oluline on see, et selleks, et abi, abikõlbulik olla, peab põllumajandustootja olema aktiivne tootja. mis puudutab äh, rohestamist, siis ma olen jätnud paika komisjoni põhilise äh, kava, aga olen sisse toonud ka uued kontseptsioonid. näiteks äh, teise samba kontseptsioonid tuleb samuti siduda rohestamisega, mahetootmise ettepanek komisjoni osas näiteks ei näinud seda ette samuti olen ma püüdnud äh, olen ma püüdnud äh, oma raportis seda, et vastavalt äh, Euroopa määrustele saavad põllumajandustootjad ökosertifikaati taotleda ning niimoodi põllumajandusettevõtteid ökoloogiliselt sertifitseerida. meil on vaja teatud nimekirju ja ja tingimusi selle kohta, kuidas rohestamise ja ökokriteeriumitele vastatakse, aga need komisjoni seatud äh, tingimused olid väga vastuolulised. ja seetõttu olen ma äh, tutvustanud siin Äh, uue süsteemi, mille järgi liikmesriigid ise saavad tuvastada, milline on põllumajandusettevõtete ökoloogilise sertifitseerimise sobivaim süsteem konkreetse liikmesriigi jaoks, nii et nende põllumajandustootjad saaksid sertifikaadi vastavalt siis äh, mahetootmise või ökoloogiliselt äh, sõbraliku tootmise kohta. olen püüdnud ka põllukultuuride mitmekesistamise osas üht-teist siia juurde tuua me räägime siin kahekümnest või enamast hektarist. täna võib öelda et, et kaheksakümmend protsenti põllumajanduslikust maast Euroopas äh, katavad äh, need meetmed, millest me räägime. aga kujutage ette kui me lisame siia ka põllumajandusettevõtted, mis on väiksemad kui kakskümmend hektarit, siis see toob kaasa väga palju bürokraatiat. mõelge ka seda põllumajandustootja aspektist, kõik need dokumendid, mida tuleb eh, täita ja nii edasi. nii et eh, kokkuvõttes see tekitaks lihtsalt eh, rohkem tööd juurde me tahame anda põllumajandustootjatele ka võimaluse võta ära äh, keskkonna, äh, keskkonna jaoks olulised piirkonnad äh, nimekirjast nii, et, et keskkonna jaoks olulised piirkonnad saaksid lubada endale erandeid samuti oleme me püüdnud äh, põllumajandustootjate kooperatiivide äh, aspekti paremaks muuta, me tahame teha need ettepanekud äh, õiglasemaks, me tahame, et kõik tingimused oleksid liikmesriikide vaheliselt võrdsemad, samuti tahame me arvestada, milline on keskmine pindala, millest käib jutt igal konkreetsel juhtumil Äh, siiamaani oli äh, põllukultuuride äh, mitmekesistamine vabatahtlik kõikides liikmesriikides, välja arvatud nendes piirkondades, kus olid probleemid. nüüd saab see olema kohustuslik. Need liikmesriigid, kes teise samba puhul vähem abi saavad, esimese samba puhul vähem abi saavad, saavad tulevikus teise samba puhul rohkem abi kokkuvõttes õiglasem süsteem. Äh, mul ei ole väga palju aega, äh, nii et tahaks, aga tahaksin samas rääkida veel maaelu arengust. kõneleja küsib äh, esimehelt, kas tal on võimalik aega juurde saada. teen nii kiiresti kui võimalik kui me räägime maaelu arengust ja maaelu arendamise määrusest, siis minu ettepanekud on järgnevad. ma olen pakkunud välja et, et kolmkümmend protsenti eelarvest tuleb anda Äh, agrokeskkondlikele kriteeriumitele. see tähendab seda, et äh, esimese samba järgi vähem kui kolmkümmend protsenti eelarveridadest kuulub äh, Äh, agrokeskkondlikele meetmetele, äh, aga see tähendab seda, et teises sambas tuleb seda kompenseerida. samuti oleme mõlema samba kohaselt äh, noori põllumajandustootjaid rohkem toetanud, see tähendab seda, et noortel põllumajandustootjatel on suurem ligipääs põllumajandusmaale, ligipääs maale on aga ülioluline selleks, et noored põllumajandustootjad saaksid asendada vanemat generatsiooni samuti oleme me aidanud äh, põllumajandusliku tootmise lõpetamist lihtsamaks teha, nii et põllumajandustootjad saaksid äh, oma maa anda edasi noortele äh, põllumajandustootjatele, nii et nad saaksid ähm, jätkata tootmisega. samuti oleme me tundlike piirkondade Äh, küsimust arutanud. siin on väga äh, karmid biofüüsilised äh, kriteeriumid komisjoni poolt esitatud nendele maadele. me leidsime, et see on liiga karm. biofüüsikalised kriteeriumid loomulikult on olulised, aga see tähendab ka seda, et liikmesriigid peavad kriteeriumid saama rakendamata nii, nagu nemad oma tingimustele vastavalt õigeks peavad praeguseks on äh, probleem olnud selleks, selles, et äh, komisjon ei ole meile andnud piisavalt informatsiooni selleks, et me teaksime, millised konkreetsed tulemid äh, nende ettepanekutel on. samuti ei ole komisjon ette näinud praegu eelarvelisi jaotusi teise samba alusel teises äh, sambas on vaja praegust, vähemalt praegust äh, rahastamismäära. Need liikmesriigid, kes on halvemas positsioonis seits-, teise samba puhul, on samas esimese samba puhul soodusolukorras. nii et äh, kõik need mehhanismid näiteks, mis puudutaksid Balti riike teise samba puhul, need tegelikult ei aita tänast ebaõiglust äh, või olukorda näiteks Ühendkuningriigi äh, Prantsusmaa ja Saksamaa esimese samba osas muuta. nii et äh, kakskümmend viis protsenti kogu eraldistest oleks ilmselt õige lähenemine. me ei taha et liikmesriikide põllumajanduspoliitika eh, eelarvevahendid väheneksid, eh, sellepärast et ÜPP-s on tehtud muudatusi. me oleme ka siin rääkinud eh, metsandusest, investeeringutest ning agrokeskkondlikest meetmetest, räägime debati jooksul nendest veelgi siin on ka niisutuse kohta mitmeid asju välja toodud. nii et need on minu poolt põhilised ettepanekud, mis minu raportis kirjas on, saate detailsemalt raportit ise lugeda, tahaksin teid tänu, tänada teie panuse eest ja ka muudatusettepanekute eest, mis te olete esitanud. ning loomulikult äh, kuulan hea meelega ära ükskõik, millised ettepanekud teil on, me tahame rohelisemat ÜPP-d, me tahame õiglasemat, tasakaalukamat ÜPP-d ning et kõik oleksid, oleks jagatud õiglaselt suur tänu, äh, Luis ning suur aitäh ka, et äh, püüdsid hoida kõne ajast kinni nii palju kui võimalik. Äh, tegemist on ilmselt kõige delikaatsema valdkonnaga kogu reformi küsimuses. tahaksin tervitada ka minu oma koduriigi äh, põllumajanduskomisjoni esindajaid Itaalia parlamendist, ähm, ütleb härra esimees, ähm, kohal on nii ülem- kui alamkoja esindajad. jätkame nüüd ettekannetega ning järgnevalt saab sõna Michel Dantin ning äh, palun teid, et oleksid, teeksite nii lühidalt kui võimalik, eriti kui arvestada, et nelisada muudatusettepanekut on tehtud äh, sellele raportile. A mon tour je voudrais euh, vous saluer suur tänu. Äh, kõigepealt tervitan kõiki, tänan, et äh, meie külalised kutsele vastasid ja tulid, kuid Prantsuse külaliste pärast tahaksin vabandada, sellepärast nad on õnnetuse tõttu, rongiõnnetuse tõttu kuhu, kuhugile Pariisi ja Brüsseli vahele kinni jäänud. nüüd rääkides ühisest turukorraldusest, siis tõesti selle kohta raporti koostamine oli väga oluline töö, sellepärast et põllumajandus on meie jaoks väga oluline tegevus. viimastel aastatel on maailm väga palju muutunud ja meie põllumajandustootmine eh, on nüüd mõjutatud eh, turgude eh, kõikumisest, hindade kõikumisest, hinnad on muutunud väga volatiilseks ka sellepärast, et kulud, mida majandid peavad kandma, on väga kõikuvad ja nüüd peab ütlema veel, et äh, juba kakskümmend aastat on ka pidevalt põllumajandust äh, reformitud ja äh, järjest rohkem on avaldatud survet ka turu reguleerimisele. nüüd ähm, kas saaks midagi teha Euroopa Komisjoni poolt näiteks, kas saaks mingeid turvameetmeid võtta, mingi turvavõrgu äh, luua, mis võimaldaks siis ka tootjatel paremini organiseeruda, et äh, vastutada ise oma turgude äh, ja jaotuskanalite äh, haldamise eest, et siis nii-öelda toiduahel hästi toimiks ei piisa sellest, kui tootjate organiseerumine paraneb. me peame ka mõtlema milline pädevus nendel organisatsioonidel võiks olla. ja samuti tuleb arvestada põllumajanduse arenguga eh, alates sellest perioodist, kui hindu kontrolliti ja reguleeriti eh, ning eh, kuni selle perioodini, kus tõesti on tegemist juba vabakaubandusega. seetõttu eh, minu jaoks on esmatähtis eh, konkurentsireegleid ka põllumajandusturgudel rakendada ja seda kahel põhjusel. kõigepealt konkurentsireeglite rakendamine erinevates liikmesriikides peegeldab täna mõtlemisviisi, tegutsemisviisi, mis muide on väga erinevad liikmesriikides ja lõppude lõpuks tekitavad ühisturule takistusi. teiseks, alates sellest hetkest, kui äh, turg ja äh, tootjate organiseerumine muutuvad reegliks, on minu arvates ka täiesti normaalne, et selgitataks äh, ka, milliseid algatusi võivad turul osalejad võtta. näiteks sõlmides lepinguid äh, kogu tootmisahela ulatuses, nii et ühisturg toimiks. loomulikult äh, kogu see töö on äh, väga delikaatne ettevõtmine, kuid tuhande üheksasaja viiekümne seitsmenda aasta Rooma lepingus ja Lissaboni lepingu artiklis nelikümmend kaks on seadusandjad ette näinud, et konkurentsiõigust võib rakendada ka põllumajanduse eesmärkidel palm-, parlamendi ja nõukogu ettepanekul ja seetõttu teen ettepaneku seda võimalust ka kasutada, tänan. Grazie Michel, grazie anche per la tua sintesi, adesso proseguiamo. suur tänu! ja suur tänu, et äh, oma kõneajaga nii hästi toime tulite. järgnevalt palun härra Giovanni Livia. suur tänu, härra esimees, äh, minu raportis olen ma püüdnud rõhutada lihtsustamist selleks, et saavutada lõppkokkuvõttes ÜPP lihtsustamist nii palju kui võimalik. mis puudutab äh, ühtse põllumajanduspoliitika seiret, siis äh, minu sooviks oli tagada, et lihtsustamine olekski meie keskne juhtmõte. seetõttu olen ma püüdnud keskenduda teatud konkreetsetele aspektidele. nimelt esiteks võib öelda, et tavaliselt palume me põllumajandustootjatel esitada igal aastal meile äh, andmeid, isegi siis, kui nende tegevuses ei ole tegelikult äh, mitte midagi muutunud. Äh, ma arvan, et nende andmete esitamise kohustus peaks olema mitme aasta kaupa, selle asemel, et esitada meile täpselt samasuguseid andmeid igal aastal, võiks seda teha üle mitme aasta, see oleks kõigile kasuks, eriti just põllumajandustootjatele, mis puudutab inspekteerimist ning äh, kontrolle. Äh, neid peaks olema vähem, äh, vähem, aga samas arvestades, et maksumaksjale tuleb anda garantii, et nende toetusrahasid kasutatakse niivõrd tõhusalt kui võimalik. ja seetõttu olen ma pakkunud välja kontrollmeetodite süsteemi reformi, see on teistsugune kui komisjoni algne ettepanek nimelt meil oleks sise- ja välissertifitseerimine, see oleks rohkem fokusseeritud, nii et me näeksime täpselt, milliseid äh, kontrolli ja seire funktsioone tuleb konkreetse põllumajandustootja puhul kasutada. olen ka püüdnud teha olulisi muudatusi sanktsioonides, sanktsioonid peavad olema proportsionaalsed. minevikus oleme näinud mitmel juhul äh, et väga pisikeste vigade tõttu, mis põllumajandustootjad teevad, äh, tuleb äh, kanda väga karme sanktsioone, need on olnud ebaproportsionaalsed. Äh, näiteks on võimalik teha paberil mingisugune formaalne viga ja selle tulemuseks on äh, suured äh, sanktsioonid, äh, mille tõttu toetusraha kaotatakse täielikult, mitte ainult ka üheks aastaks, vaid mitmeks aastaks. nii et kindlasti proportsionaalsed sanktsioonid ja ka varajase hoiatuse süsteem peavad olema paigas Ähm, seetõttu, äh, kuna tänasel hetkel räägitakse palju jalgpallist, siis ka põllumajandussüsteemis võiks olla selline kollase kaardi hoiatus, kus äh, siis äh, põllumajandustootja saaks kollase kaardi selle eest, kui ta teeb midagi valesti. ja see lükkaks ka edasi sanktsioonide konkreetset rakendamist konkreetsete põllumajandustootjate puhul. nii et viga saaks parandada ka rohestamine on väga oluline aspekt. Euroopa Parlamendis on sellest väga palju pikalt-laialt räägitud, kolleegid on mitmetel puhkudel sel teemal omavahel konsulteerinud ja meie komisjonis vähemalt on väga selgelt näha või see tulemus, millele mina olen jõudnud, on see, et esimeses äh, rohestamise äh, rakenduse mm, puhul, kuna rohestamine on äh, uus aspekt ÜPP-s, siis siin ei peaks olema kindlasti sanktsioonidega tegemist, mis on suuremad kui rohestamise komponendi toetus. nii et kui rohestamise sätteid ei rakendata, ütlen ma raportis, siis karistused peaksid olema vähemalt selle rohestamise komponendi protsendiga piiratud. nii, nagu härra De Santos ütles oma raportis, on äh, praegu kahtlane, kui palju täpselt põllumajandustootjad saaksid äh, ligipääsu rohestamiskomponentidele. komisjoni ettepanekus on kirjas, et äh, need, kes mahetootmist praktiseerivad, need saaksid nii teise samba alt kui ka rohestamismeetmete alt toetusi meie ütleme siin, et rohestamismeetmed on kõik agrikeskkondlikud meetmed, äh, mitte ainult äh, mahetootmine. Äh, siin me räägime ka maaelu arengust regionaalsel tasem-, tasandil ning väga tihti võib öelda liikmesriikides äh, kus tegevuskava on maaelu arenguks olemas piirkondlikul tasandil, siis teatud piirkonnad äh, kasutavad selleks ette nähtud vahendeid äh, väga nutikalt ja hästi, teised piirkonnad aga maaelu arengu äh, eelarveridasid väga tõhusalt ei kasuta, mis tähendab, et see raha kasutamine on väga vähe tõhuslik seetõttu oleme me ette pannud riiklikul tasandil kompensatsioonimehhanismi, mis tähendab seda, et riiklikus eelarves oleks võimalik Äh, võtta arvesse teatud äh, maaelu arengu mm, erisuste suhtes eri piirkondades. Äh, mit-, mitte nii, et tekiks konkreetsetes liikmesriikides teatud piirkonnad, mis kogu aeg kaotajaks jäävad. Edasi oleme püüdnud parendada ka eelrahastamist ning nõuetele vastavust. see on väga oluline osa komisjoni ettepanekust Äh, siin on küsimus ka pestitsiitides. Äh, kaasotsustusmenetluse järgi on vaja seda teemat lähemalt vaadata ning see ei tohiks kindlasti üldiselt ÜPP reformi sätetesse kaduma minna, pestitsiidide küsimus tuleb arutada läbi eraldi. Äh, mis puudutab maaelu arengu küsimusi, horisontaalsesse määruses, siis me räägime siin kohalikust koostööst, liiderprogrammi kogemus on meil juba olemas ning äh, liiderprogramm loomulikult oli väga piiratud oma rahalistes vahendites. Äh, mulle näib, et, et me ei ole saavutanud äh, nii palju läbi selliste programmide nagu Liider, kui me alguses plaanisime Eh, grazie, Giovanni, adesso iniziamo il... suur tänu, Giovanni Lavia. edasi eh, läheme debati juurde, nagu ala, nagu öeldud, siis me võtame kaks eh, esindajat rahvusparlamentidest ja siis äh, ühe meie kojast. ja vaatame, kuidas me äh, oma ajaressursiga toime tuleme. aga eelisõigus loomulikult on meie külalistel väga raske on muidugi võtta kõiki äh, sõnasoovijaid. alustame Küprose parlamendi esindajatega Nakis Gabriel, prego premere mikrofono. palun, võtke mikrofon ja kõnelge. suur tänu kõigepealt aitäh raportööridele ja äh, suur tänu kõigi nende jõupingutuste eest, mis on tehtud. meie komitee suhtub tehtud ettepanekutesse positiivselt, iseäranis nendesse, mis on tulnud parlamendist, kus räägitakse lihtsustamisest, paindlikkusest. meil on hea meel näha, et on omaks võetud ka riigispetsiifiline lähenemine samas arvame me, et tuleks äh, vältida äh, mittevajalikku kokkuhoidu eelarves. see puudutab eriti valusalt väik-, väikeriike ja eriti praeguses majanduskliimas. see puudutab ka Küprost. me arvame, et liikmesriikidele tuleks rohkem paindlikkust anda ja kui otse toetustest rääkida, siis tuleks ära kasutada olemasolevaid võimalusi, instrumente. väiketalunikud mängivad keskkonnakaitse seisukohalt väga olulist rolli ühiskonnas ning see on veelgi olulisem ja veelgi rohkem nii väikestes liikmesriikides. Nende panus ühiskondlikku hüvesse on väga suur ja nende põllumajanduseelarve on praegu tõsise surve all. seetõttu ma arvan, et arenguruumi veel on, iseäranis kui me räägime proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamisest. praegu on tegemist kahe sambaga ja me tahame, et need kaks sammast koos funktsioneeriksid. loodetavasti hoolitseb komisjon selle eest selleks, et vähendada turgudel kõikumisi praegusel hetkel, kui majandus on väga heitlik. ja kõikidele riikidele, nii väikestele kui suurtele, peaks midagi jätkuma reformis. suur aitäh, nüüd annaksin sõna Ann McIntoshile, põllumajanduskomitee liige Ühendkuningriigist suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin tänu avaldada eesistujamaale Taanile ja tervitan uut eesistujat Küprost. arvan, et Euroopa Parlamendi vaadete ja liikmesriikide vaadete vahel on väga palju ühist. kuulasin tänaseid sõnavõtte ja ma arvan, et tõesti me võime äh, keskenduda just sellele, millega on tegelenud raportöörid, tuues välja selle, et Euroopa ühise põllumajanduspoliitika reform peab viima suurema lihtsustamiseni. ja Taani eesistumise mõte sertifitseerimisest on siiski meile teatud mure tekitanud, see võib tekitada täiendavat bürokraatiat ja seetõttu paluksin, et te loeksite Briti alamkoja äh, järeldused läbi, sest seal on välja toodud meie kõigi põhieesmärk, nimelt me tahaksime siiski Euroopa Komisjoni rolli küll tunnustada, aga samas piiratada. ühest küljest on meil kõigil ühised eesmärgid, aga iga riigi, liikmesriikide valitsused peaksid siiski oma põllumaa, põllumeestele andma rohkem sõnaõigust. sellest rääkis ka raportöör Kabulas Santos ja see võimaldaks kindlasti meil saavutada ka seda, et rohelised meetmed põllumajanduses rakenduvad meile esitati ka küsimus vahendite ülekandmise kohta esimesest sambast teise. see on juba muret tekitanud Briti põllumeestele, sest äh, kaasfinantseerimise aspekt on väga muret äh,, keeruline teises sambal ministrid peavad alles kokku leppima mitmeaastase finantsraamistiku osas ja seetõttu on meil praegu palju ebaselgust, kuid meie kommunikatsioonikanalid peaksid seetõttu jätkuvalt avatud olema, et me rohkem kindlust saaksime, tänan. suur tänu, proua McIntosh. ja nüüd annan sõna Elizabeth Köstingerile ja siis veel kaks liikmesriikide parlamendisaadikut suur aitäh. minagi tahaksin öelda, et on väga hea võimalus arutada eh, põllumajandusküsimusi liikmesriikide parlamendisaadikutega. Mm, väga oluline on see, et liikmesriikide parlamendid on kohal ja, ja Euroopa Parlamendi liikmed ka. ja väga oluline on see, et me kasutaksime ära kõik võimalused, mis meile annab Lissaboni leping ühise põllumajanduspoliitika reformi raames äh, tuleb paika panna meie eesmärgid põllumajanduse tulevikuks. tähtis on me, et meie reformid oleksid tõhusad ja kui me räägime maa arengust, siis äh, peaksime väga tähelepanelikud olema kärbete suhtes samuti on tehtud mitmesuguseid ettepanekuid maaelu arengu raportis ja mm, need viivad meid rohestamismeetmete juurde. siinkohal on oluline meeles pidada seda, millest on siin varem kõneldud, ehm, millest liikmesriigid on juba kõnelnud. nimelt liikmesriigid on juba sõna võtnud ja rääkinud, et on saavutatud juba häid tulemusi. näiteks äh, on aidatud äh, vähem soodsas olukorras olevaid piirkondi samuti on oluline äh, vaadelda rohestamise ja esimese samba suhet ning kuidas see aitab meid lihtsustada ÜPP-d. kolleegid on juba sellest rääkinud, rääkinud ka kontrollidest lihtsustamiseks on veel väga palju võimalusi. selleks, et parandada põllumeeste elu. me peaksime rohelisi töökohti rohkem looma ja suunama raha just nendesse maapiirkondadesse, kus seda kõige rohkem vaja on. eriti tähtis on in-, suunata investeeringud arendustegevusse, mägipiirkonnad vajavad erimeetmeid, tööhõive põllumajanduses äh, vajab tähelepanu. põllumajanduses on mitmeid töövõimalusi, on võimalusi töökohtade arvu suurendamiseks ja see on väga tähtis praeguses majandusolukorras praeguses olukorras ei saa põllumajandusest vahendeid ära võtta hetkel, kui, kui tegemist on tõesti nii olulise sektoriga, meie tegevus on nii väärtuslik suur tänu. E Elisabeth, adesso con piacere do la parola al presidente. suur tänu, Elisabeth Köstinger ja nüüd annan sõna põllumajanduskomitee esimehele Paolo Scarpale. Ricambio con affetto e stima i tuoi cordiali saluti rivoltici. Itaaliast, palun. suur tänu. suur tänu tervitussõnade eest. Itaalia senatis on ÜPP reformi äh, mitmel korral arutatud ja me oleme võtnud ka sellekohase resolutsiooni vastu meie erinevate fraktsioonide vahel ei olnud erimeelsusi nendes küsimustes. kõigepealt me soovime, et esimese ja teise samba vahel tehakse kindlat vahet, et reegleid lihtsustataks seoses otsetoetuste lahtisidumisega ja eh, kindlasti tuleks talunike vastutust suurendada põllumajandustoetuste ülemmäärade piiramine võib kindlasti äh, kahju tuua teatud sektoritest põllumeestele ja seetõttu me arvame, et ÜPP rahastamine tuleks läbi arutada liikmesriikidega, see peaks põhinema pindalal, äh, toetused, toetusi tuleks vastavalt hektaritele maksta, äh, tuleks arvesse võtta ka elatustaset, mis liikmesriigiti on väga erinev maaomandi e-, reegleid ähm, ning põllumajandustootmise iseloomu. Itaalia puhul on karta, et põllumajandusse suunatavad vahendid vähenevad ja praegusel hetkel on seoses otsetoetustega see täiesti vastuvõetamatu põllumajandustoetuste tase peaks sõltuma sellest, milline on liikmesriikide elatustase, milline, millised on rohestamismeetmed, milline on äh, erinevate põllukultuuride kasvatamise tase. Äh, liikmesriigid on erinevad ja nendevahelisi erinevusi tuleks vähendada me sooviksime, et ÜPP reform toimiks minimaalse bürokraatiaga sest vastasel korral võib meid tabada põllumeeste poolt tagasilöök, kes ei ole rahul liigse bürokraatiaga. tuleme tagasi otsetoetuste juurde, see on majandusküsimus ja me peaksime rohkem mõtlema, kuidas me iseennast ära saaksime elatada. see on ka üks põhimõte aktiivse põllumehe definitsioon, defineerimisel. tuleviku ühe, ühises põllumajanduspoliitikas tuleks rakendada väga selgeid turukorranduse eeskirju äh, kuna panus põllumajandusse liikmesriigiti erineb, sektoriti erineb ja eh, tahaksin öelda, et eh, toetuste maksmisel ei saa ainult hektareid või pindala aluseks võtta, tuleks arvestada ka muid kriteeriumeid ning ma ootan suure huviga, milliseid mõtteid siin täna avaldatakse. suur tänu! suur tänu ja nüüd Põllumajanduskomisjoni äh, esimees Michel Goldman. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. meil oli väga hea meel saada kutset tänasele üritusele ja meil on väga hea meel siin teie seltsis olla. ühine põllumajanduspoliitika on oluline meie kõigi jaoks. Saksamaa on äh, olnud äh, ühise põllumajanduspoliitika reformi äh, Äh, edasiviijate hulgas, äh, meie oleme selle küsimusega tegelenud äh, väga põhj-, põhjalikult ka Bundestagis, tervitame seda reformi ning kavatseme tulevikus anda endast parima seda reformi rakendades. me ei taha stagnatsiooni me oleme nõus praegu, et esimese samba vahendeid tuleks ümber jaotada nendele äh, piirkondadele, mis on vähem soodsas olukorras, samuti tahaksime me praegu äh, tugevamat teist sammast. meile ei meeldi äh, ülemmäärade kehtestamine ja me ei äh, näe põhjust, miks meil peaksid olema konkreetsed äh, erisätted äh, keskkonna säästlikumaks muutmise kohta. ja mis puudutab esimesest sambast teise sambasse üleviimist äh, ja konkreetseid protsentarve, siis äh, meie arvates ei peaks olema eraldi sätteid äh, noorte ja põllumaa- ja aktiivsete põllumajandustootjate jaoks ning kui meil oleks võimalik vähendada bürokraatia koormat, siis oleks see väga tore selle kollase kaardi süsteemi su-, kasutamine aga on meile meeltmööda. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kalinovski. palun, härra Kalinovski. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad. üks ühise põllumajanduspoliitika reformi eesmärke on äh, selle poliitika legitimiseerimine Euroopa kodanike hulgas. Äh, loomulikult on oluline ka keskkonnasäästlikkus äh, ja oluline on ka see, et äh, me kasutaksime vahendeid otstarbekalt ja komisjoni äh, ettepanek, mis puudutab äh, väikeseid põllumajandustootjaid, äh, siin räägitakse komisjoni ettepanekus kolmest hektarist, raportöör on kasutanud viite hektarit ja kui me võtame vastu selle ettepaneku, siis tegelikult pool Poola ettevõtetest äh, oleks abikõlbulikud ja äh, bürokraatia äh, seisukohast me tahaksime lihtsustamist. võib-olla mõnes kohas me viime läbi lihtsustamise põhimõtet, kuid ähm, pooled nendest väikestest põllumajandustootjatest tegelikult ise tööd ei tee. ja need, kes ise tegelikult maad ei hari, saavad siis äh, märkimisväärselt rohkem toetust selle tulemusena kui need, kes tegelikult on aktiivsed põllumajandustootjad. ja kui need äh, ettepandud määratlused ei kehti, siis äh, siis tegelikult põllumajanduspoliitika ei muutnugi. siis veel mis puudutab otsetoetusi, kakskümmend aastat on meil läinud selleks, et äh, neid voolu joonestada nii-öelda, me tahaksime võrdseid konkurentsitingimusi ja mis puudutab äh, keskkonna säästlikumaks mõt-, muutmist, äh, siis tegelikult me võiksime suhtuda võrdselt kõikidesse Euroopa põllumeestesse, kui kõik Euroopa põllumeeste, põllumehed saaksid keskkonnasäästlike mõõtmete eest, meetmete eest samasuguseid toetusi, oleks lähenemine märkimisväärselt õiglasem kui praegune komisjoni ettepanek. suur tänu ja nüüd äh, härra Toiler ja seejärel härra Kostikovski. Sorry, Chairman, we welcome the opportunity to engage suur tänu, meil on väga hea meel, et me saame Euroopa Parlamendi liikmetega äh, arvamusi vaheldada ja raportid, raportööride töö on äh, aidanud leida praktilisi lahendeid, lahendusi äh, delikaatsetesse mureküsimustesse liikmesriikide seisukohast ja iseäranis, härra Carlos Santos, teie kaks raportit äh, on väga asjakohased Iirimaa silmis äh, ja ühise põllumajanduspoliitika kohandamine äh, selle eesmärgiks on olnud tootmise kohandamine nii, et muuta tootmist säästvamaks ning aidata säilitada mitmekesistatud maaelu piirkondade, piirkondi ja teie lähenemine on meile meeltmööda. toetame väga palju seda, sel-, sellest, mida raportöörid on ette pannud, see aitab meid viia lähemale praktilisema, meile meeldivama lähenemise juurde ja nüüd äh, huvitab mind ennekõike see, äh, mis edasi saab, kas parlament kinnitab teie raportid äh, ja ma tean, et muudatusettepanekuid saab esitada üheksanda juulini ja mitmeaastane finantsraamistik pole sugugi <laughs> mitte tõenäoline, et see õige pea vastu võetakse, mis siis edasi saab, mida parlament kavatseb nende raportitega edasi teha ja millised on nad, milline on tõenäoline ajakava teie arvates? sellepärast, et meie komisjonid ja olen kindel ka teiste liikmesriikide asjakohased komisjonid on väga huvitatud sellest, kuidas nad saavad äh, teie Euroopa Parlamendi positsioonile ametlikult äh, reageerida. aitäh. härra Kostikovski tahaksin kõigepealt paari sõnaga tänada meie võõrustajaid, suur tänu selle kutse eest, suur tänu, et võimaldasite meil teiega arvamusi vahetada nende raportite üle. ja nüüd lisaksin omalt poolt ka mõned ettepanekud, mis meie senati arvates oleksid asjakohased, on ka väga palju kohti, mille suhtes me oleme kahtleval seisukohal, paraku mul kõneaega ainult kaks minutit, aga meie senat on esitanud juba oma seisukoha teile Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta kirjalikult, ma ei hakka seda siin ette lugema, kuid mis puudutab meie senati seisukohta, siis ähm, ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine on meie jaoks tähtis eesmärk, samuti ka konkurentsivõime parandamine ja mittediskrimineerimise põhimõte Euroopa äh, Liidu liikmesriikide vahel äh, otsetoetuste osas. Äh, lepingus on ette nähtud regionaalsete erinevuste arvessevõtmine, kuid ei ole kuskile kirjutatud, et me võiksime diskrimineerida mõningaid liikmesriike Äh, nendel piirkondlikel alustel nii-öelda äh, ja ootame Euroopa Komisjoni arvamust. Äh, komisjon pole meile siiamaani vastanud, kas võib tõesti diskrimineerida liikmesriike sellisel moel, nagu praegu on ette pandud. kakskümmend aastat oleme oodanud aga praegu tehtud ettepanek ei vasta Euroopa Liidu aluslepingutele. kas me tõesti võime kohelda Balti riike, Balkani riike, riike nagu Poola äh, teistmoodi kui, kui teisi liikmesriike? kui tõesti see äh, on nii, siis me võime rääkida asjadest äh, nii palju, kui tahame, nii üht kui teistpidi, aga me ei jõua mitte kuskile ja nagu esimees ütles, hääletamine ei leia aset enne seda, kui eelarve on paika pandud, jah, tõesti. mis, võib-olla meil on lõpuks rohkem piiranguid ja vähem ressursse kui varem. suur tänu. ja nüüd äh, härra Tessa suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. mina tahaksin keskenduda tulevikule. õige pea saabub muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja ma arvan, et kõiki muudatusettepanekuid me ei jõua paari päevaga läbi vaadata, kuivõrd tegemist on äärmiselt tähtsa teemavaldkonnaga. ja seetõttu ma tahaksin kõigepealt avaldada lootust, et muudatusettepanekute esitamise tähtaega pikendatakse. on ebaõiglane, et ühises ühtse turu tingimustes mõned liikmesriigid, mõned põllumaja põllumajandustootjad saavad seitsekümmend viis eurot, äh, samal ajal kui äh, põllumajandustootjad, äh, samasugused põllumajandustootjad Kreekas saavad viissada viiskümmend. me ei peaks liikmesriike diskrimineerima. ma kuulsin kolleegidelt selle viiesaja viiekümne kohta, et Lõuna-Tiroolis mõned põllumajandustootjad saavad viissada viiskümmend eurot ja on ka põllumajandustootjad, kes saavad märkimisväärselt suuremaid summasid. nii et ähm, ma arvan, et me ei ole läbirääkimistega sugugi mitte ühele poole jõudnud. mis puudutab keskkonnasäästlikumaks muutumist, siis komisjoni ettepanek ajab mind tõsiselt vihale. seda sellepärast, et need ettepanekud tekitavad ainult bürokraatiat, bürokraatiat ja ähm, sihipäraseid meetmeid on ainult vähem kui ma äh, lendan üle Soome ja vaatan lennuki aknast välja, imetlen Soomet, siis äh, ma imestan, äh, kust see kolmkümmend protsenti keskkonnasäästlikumaks muutmist ja rohestamisest peaks tulema. Saksamaal ollakse märkimisväärselt lihtsam. ma ei ma usun, et äh, väga paljud äh, kolleegidest on minuga nõus, me peame keskkonnameetmed äh, põhjalikumalt läbi vaatama, et seda raportit veelgi paremaks muutma. suur tänu, Hispaania parlamendi esindaja härra Alonso suur tänu! lugupeetud esimees, väga raske on kahe minuti jooksul kõikidest asjadest rääkida, millest ma rääkida tahaksin ja kõikidest meie mureküsimustest, mis on seotud äh, muudatustega ühises põllumajanduspoliitikas. räägiksin kolmest asjaolust. kõigepealt eelarve. Äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juuni eelarve ettepanek peaks olema igal juhul äh, miinimumettepanek väiksem, vähem, aga me ei ole mitte mingil juhul nõus, esimees on öelnud, et äh, mingisugust lõpphääletust ei leia aset Euroopa Parlamendis enne, kui mitmeaastane finantsraamistik on vastu võetud ja eelarve paigas ja ma võin teile öelda kohe, et kui äh, muudatused lähevad positiivses suunas, äh, siis on see kõik väga tore, aga kui muudatusettepanekud eelarves on äh, Äh, muudavad eelarve näitajad väiksemaks kui kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juuni ettepanek, äh, siis äh, sellele me oleme kategooriliselt vastu. härra Santos esitas oma raporti, mis on meile ähm, üldiselt meeltmööda ja me täname teda tehtud töö eest, aga tegelikult see ei muuda komisjoni ettepaneku alusloogikat. komisjon püüab tegeleda meie sotsiaalse, majandusliku, ökoloogilise olukorraga, mis liikmesriigiti on väga erinev ja ma, mul on tunne, et praegune lähenemine mõjutab kahjulikult mõningaid põllumajandustootjaid. ja kui te lubate, siis ma tahaksin küsida härra Kapolos Santoselt, mida tema arvab nendest sadadest hektaritest, mis muutuvad uuteks põllumajandustootjateks seoses muutustega ühises põllumajanduspoliitikas. kui tegemist on tõesti uute põllumajandustootjatega, siis nad ei oleks tohtinud olla äh, varem aktiivsed põllumajandustootjad. mida me siis teeme kogu selle uue põllumajandusmaaga? piima tootmine, liha tootmine ja nii edasi ja nii edasi. põllumajandusel on väga palju erinevaid sektoreid, mis ei ole otseselt seotud maa ulatusega, aga samas toetus sõltub maa ulatusesse, siis mis puudutab ühisturukorraldust, siis see on väga oluline meie põllumajandustootjate jaoks kuid Euroopa Liit, kõige olulisem on see, et Euroopa Liit äh, tegutseb äh, kiiresti, reageerib kiiresti, reageerib kiiresti näiteks äh, hinnalangusele ning et reageeringud lähtuksid ajakohastatud hindadest, milles on ise juba arvesse võetud tootmise kulud. on väga hea, et on tehtud ettepanek vaadata üle konkurentsimeetmed põllumajandustegevuse valdkonnas, sellepärast et hinnaläbirääkimised põllumeestega peavad tooma kasu ka Euroopa põllumajandusele, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Plumpfelds. Uh, Labdien! priekšsēdētāja kungs, cienītie kolēģi. suur tänu, kallid kolleegid. mul on väga hea meel tänase arutelu üle. Läti parlament jälgib väga tähelepanelikult, kuidas ühise põllumajanduspoliitika reformi kallal töötatakse ja Läti koos kahe teise Balti riigiga leiab, et kõige olulisem Äh, teema meie jaoks on otsetoetuste äh, ebavõrdsus otsetoetused on liikmesriigiti väga erinevad ja seetõttu on ka konkurents ebavõrdne ja Läti usub, et äh, alates Euroopa Liiduga liitumisest on kolm Balti riiki saanud kõige väiksemaid otsetoetusi Euroopa Liidus, kuivõrd otsetoetuste arvutamisel lähtuti üheksakümne neljandast kuni üheksakümne üheksanda aastani kogutud andmetest. selle ajavahemiku jooksul äh, olid äh, meie põllumajandusnäitajad ajalooliselt madalad kuivõrd äh, Nõukogude Liit oli just lagunenud äh, ning äh, riigid kannatasid üleminekuperioodi all turumajandusele. ja otsetoetuste maksete arvutamisel lähtuti andmetest, mis on tänastest andmetest äärmiselt erinevad ja me leiame, et uusi otsetoetusi tuleks arvutada lähtuvalt teistsugustest andmetest ja otsetoetused peaksid olema jaotatud õiglaselt ei tohiks enam min-, olla mingisuguseid üleminekuperioode hoolimata sellest, et Euroopa Parlament on teinud ettepaneku tagada vähemalt kuuskümmend viis protsenti eh, otsetoetuste keskmisest kõikidele Euroopa Liidu põllumajandustootjatele. Eh, see on samm õiges suunas, kuid Lätimaa ei ole sellega nõus. Läti usub, et kõik liikmesriigid peavad saama vähemalt kaheksakümmend protsenti keskmisest eh, otsemaksete määrast ja selleks, et tagada äh, see süsteem ka Balti riikidele ehk siis kaheksakümmend protsenti otsetoetuste keskmisest, äh, on äh, vaja veel kahte koma ühte miljardit eurot, seda ei ole sugugi mitte palju, see on null koma seitsekümmend üks protsenti üld Äh, eelarvest järgmiseks rahastamisperioodiks äh, ja meie leiame, et otsetoetused peaksid olema õiglased. samuti leiame me, et äh, põllu, et Läti põllumehed saavad hakkama ka vähemaga, kui Euroopa Liidus kõrvaldatakse otsetoetuste süsteem täielikult, aga praegune süsteem lihtsalt ei ole õiglane suur tänu ja järgmisena Euroopa Parlamendist George Lyon. George Lyon on ka ise selle teemavaldkonna raportööriks olnud koos härra Tessiga. palun, härra George Lyon. suur tänu, lugupeetud esimees. mina teen tõesti lühidalt. kõigepealt tahaksin tervitada meie äh, liikmesriikide parlamentide esindajaid meie seas ja minu esimene märkus tuletaksin kõigile teile meelde, et äh, ühise põllumajanduspoliitika reform ei ole meie igapäevane töö. Lissaboni leppe tulemusena on ühine põllumajanduspoliitika nüüd kaasotsustamismenetlusega hõlmatud ja Euroopa Parlament kavatseb oma rolli kanda äh, väga jõuliselt ja see tõttu oleme me tegelenud mitmete mureküsimustega ähm,, mis on ka seotud meie ühise mitmeaastase finantsraamistikuga ja meie oma põllumajanduskomisjonis tahame öelda, et me tahaksime paindlikkust väga paljudes nendes valdkondades, kus meil on kaasotsustamisõigus ja me ei tahaks, et asi taanduks valitsusjuhtide tasandile. aga nüüd ühise põllumajanduspoliitika reform, seda reformi tuleb toetada, me peame tootma rohkem, kasutades vähem energiat, ressursse ja äh, tootes vähem süsinikdioksiidi heitmeid, me peaksime äh, põllumajandussektori muutma konkurentsivõimelisemaks ja kestlikumaks väga paljud meie komisjonis tunnevad muret sellepärast, et komisjoni ettepanekud viivad meid äh, mõnikord otse vastupidises suunas. me peame parandama komisjoni ettepanekut, et kanda hoolt selle eest, et saavutaksime soovu, soovitatud äh, reformiprotsessi eesmärgid. iseäranis näiteks, kui äh, vaatame keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmeid, siis äh, Euroopa Parlament ähm, toetab äh, otsetoetuste keskkonnasõbralikumaks muutmist, kuid äh, me tunneme tõsiselt muret, et keskkond läheneb kõigile lähtuvalt ühest samast versta mõõdupuust ja ei võta arvesse seda, et erinevates liikmesriikides on ka vajadused erinevad loodan, et Euroopa Parlament, asudes muudatusettepanekute üle hääletama, teeb ettepaneku äh, mitmete erinevate meetmete kohta, mis võimaldavad liikmesriikidel valida äh, need meetmed, äh, mis on nende piirkonnale kõige sobivamad. ja loodetavasti me saavutame ka Euroopa Parlamendis enamuse sellise lähenemise toetamiseks. Nende meetmetega ei peaks me keskenduma mitte ainult bioloogilisele mitmekesisusele, mis on küll oluline, kuid me peaksime keskenduma ka ressurssidele, energiale ja süsiniku heitmetele Äh, ja kliimameetmetele, mis on meie jaoks väga olulised. Äh, ma loodan, et äh, liikmesriikide parlamendid teevad tööd samas suunas ja mis puudutab keskkonnasäästlikkust, keskkonnasõbralikkust, siis me peame kandma hoolt selle eest, et trahvid keskkonnasäästlikumaks muutmise protsessis peaksid olema need maksed ise ja roheline makse peaks olema trahv, kui sa kui sa ei äh, suuda nõuetele vastavalt tegutseda. siis veel. Äh, paljudes liikmesriikides otsetoetuste puhul rakendatakse veel ajaloolist süsteemi. ja siinkohal tunneme tõsist muret äh, komisjoni ettepaneku ajakava üle, mis on liiga aeglane. suur tänu. Bardzo dziękuję, proszę o przestrzeganie czasu wystąpień suur tänu ja suur tänu, et hoidsite kinni ka oma kõneajast. härra Hess äh, Austriast, palun. Äh, meie tahame olla veendunud selles, et Austria põllumajandustootjad saaksid toota äh, ning äh, kui me vaatame vähem soodsaid äh, piirkondi, mida komisjon on välja pakkunud, siis meie positsioonist ei ole see vastuvõetav klassifikatsioon ning me tahame äh, vähem soodsaid piirkondi ümber defineerida. näiteks praegu mitmetes mitmetes piirkondades äh, Austrias ei ole võimalik eluskarja äh, pidada ning äh, seetõttu tahaksime me kindlasti osa saada suuremas osas otsemaksetest, seda eriti mägistes piirkondades samuti tähendaks see seda, et toetus oleks kolmsada eurot hektari kohta, vastasel juhul ei oleks põllumajandustootjatele toetustest üldse mingisugust kasu. kui äh, maastik äh, riigis on väga erinev ja eripalgeline, siis on väga raske konkreetselt äh, toetussummasid vaadata. kui me vaatame siin kogu püsirohumaid ning neid ei saaks eluskarja pidamiseks igal pool kasutada Äh, siis Austria puhul tähendaks see seda, et äh, me räägiksime ainult väga piiratud hulgast rohumaast, äh, kust üldse eluskarja pidada saab. kui rääkida mahetoet-, tootmisest, siis rohestamismeetmed esimeses sambas jah, väga hea, aga teist sammast ei tohiks selle võrra vähendada. nii et meie arust peaks olema toetuste maksmine paindlikum, liikmesriigiti võiks selle üle rohkem saada otsustada ning ma arvan, et sanktsioonid ja kollane kaart, selle üle tuleks veel mõtiskleda. proua Karlsson, palun järgnevalt. Tack så mycket ordföranden och tack för intressanta dragningar och intressant... suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu väga huvitava arutelu eest ja ka huvitavate sissejuhatavate sõnavõttude eest. ma olen kindel, et teie hulgas on palju neid, kes on juba tuttavad Rootsi seisukohtadega ja teab, ja teavad, et meie jaoks on oluline, et meil oleks väga äh, piiratud eelarve ja et me kasutaksime seda eelarvet võimalikult tõhusalt ja sihipäraselt, nii et meil oleks toimiv äh, põllumajandustootmine. me peaksime keskenduma ka loodussõbralikuks muutmisele, me peame täpselt aga seda rohestamist või keskkonnasäästlikumaks muutmist ka määratlema, nii et see oleks kõigile selge. meie kanname hoolt oma kodanike huvide eest ja me peame seda tegema kõike ühiselt. väga paljud on juba sellest rääkinud, kuid meie jaoks on oluline see, et meil oleks ühine reeglistik ning ühised konkurentsitingimused. mitte ainult Euroopa Liidu siseselt, vaid ka ülemaailmsest seisukohast. oluline on ka see, et teine sammas moodustaks maaelu arengus äh, olulise osa äh, ning äh, et seda ei nõrgendata. oluline on ka see, et noored põllumajandustootjad ei jääks toetusest ilma. selline vanemate põllumajandusliku tootmise to,, põllumajanduslike tootjate äh, toetamine, selle eest nad põllumajandusliku tootmise lõpetavad, tundub meile imelik, aga me peame kandma äh, üleüldiselt vastutust ka põllumajandussektoris, äh, me peame, põllumajandussektor peab muutuma tõhusamaks, keskkonnasõbralikumaks ning äh, õiglasem ka vähem soodsas olukorras olevate piirkondade toet-, toetamine on tähtis ning me peame leidma selleks kõige sobivama valemi. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Garcia. ei, vabandust, ajasin kõnelejad sassi, ütleb härra esimees. siiski, proua Garcia, palun Eh, bueno, yo lo primero eh, querría eh, dar las gracias desde luego a la organización de este... Suur tänu! Kõigepealt äh, tahaksin tänada teid äh, selle tänase ürituse korraldamise eest, sellepärast et väga oluline on see, et me saaksime arvamusi vahetada ka rahvusparlamentide esindajatega. Tahaksin äh, vaadata lähemalt meie tänaseid eesmärke ja mitte seda, kuidas me konkreetselt neid rakendama hakkame. Me peame täna arvestama, et kõige olulisem on mõelda konkreetselt, mis on ÜPP eesmärk. ma arvan, et meil on vaja väga tugevat ÜPP-d, vaja on toiduainete tarnekindlust, toiduained peavad olema mõistliku hinnaga kättesaadavad meie kodanikele ja see ongi meie üldine eesmärk. loomulikult põllumajandussektor on väga strateegiline sektor ja seda tuleb täpselt sama oluliselt vaadata kui näiteks julgeoleku või ükskõik millist teist sektorit. ma arvan, et äh, tehtud ettepanekud on väga head, need võimaldavad äh, liikmesriikidel suuresti ise otsustada, mis, äh, kuidas reegleid rakendada oma koduriikides. mitmeid asju aga on, mida raportöör ei puudutanud ja äh, seetõttu äh, tekkis meil küsimus, kas on võimalik äh, tootmiskohustusega seotud toetusi kasutada. ma olen nõus kolleegidega, et rohestamise meetmed ei saa olla igal pool ühesugused liikmesriikide üleselt me peame äh, nägema seda, et põllumajandus on väga mitmepalgeline, erinev erinevates liikmesriikides ja sellest tulebki lähtuda. mis puudutab esimest äh, sammast ning äh, kompensatsiooni põllumajandustootjatele, siin me lähtume jätkusuutlikkusest, loomade heaolust ning see näib vähendavat meie konkurentsivõimet. enne aga, kui meil ei ole fiskaalliitu ning enne, kui rohkem liikmesriike ei ole liitunud euroalaga, ei saa me rääkida ka väga tugevast ÜPP-st äh, Euroopa-üleselt. Äh, üks äh, asi veel, millest täna ei ole juttu olnud, nimelt mm, turutoetus härra Tantan äh, küll mainis neid teemasid ja ma arvan, et turukorraldusega tuleb kindlasti edasi minna, aitäh. nüüd äh, saab sõna Rumeenia parlamendi esindaja härra Karolusku, palun. suur aitäh esimees, tahaksin rääkida raportitest, mis puudutavad reformipaketti ja Rumeenia seisukohtadest. kui me räägime ühisest põllumajanduspoliitikast äh, ja loodusressurssidest, siis pean teile ütlema, et Rumeenia toetab äh, äh, Euroopa Komisjoni eraldiste ettepanekut ÜPP-le, aga meie jaoks on see minimaalne tase meil on teatud mured ka, kõigepealt otsetoetuste maksmine. me oleksime ühtsete äh, maksete määra poolt, sellepärast et komisjoni ettepanekus säilitatakse erinevused äh, madalamate ja kõrgemate määrade vahel ja liikmesriikide toetused erinevad. teiseks, äh, suurtoet-, töötajate toetused. meie seda mõtet ei poolda kolmandaks tahaksin rääkida otsetoetuste rohelisemaks muutmiseks, muutmisest. E, niisugune mõte ei tohiks kaasa tuua rohkemat bürokraatiat, e, kolmkümmend protsenti keskkonnameetmete või rohelisemaks e, muutmise jaoks ei ole meie jaoks õige protsent ja me tahaksime ka öelda, et meie jaoks on rohetoetused hilinenud, me arvame üldse, et need peaksid sarnased olema kogu Euroopas ja kaasfinantseerimise suhtes arvame meie, et sobiv protsent peaks olema maaelu arengu puhul kakskümmend protsenti. maaelu arengu teemal kõneldes arvab Rumeenia, et toetuste määramisel tuleks arvesse võtta liikmesriikide SKT-d kaasfinantseerimise küsimuses ei toeta me sugugi ette pandud protsente, seitse protsenti ähm, võiks kõne alla tulla kaks korda minimaalselt. kolm protsenti intressi puhul kuni kahekümne protsendilise majade puhul ning sada protsenti võiks äh, kõnele tulla suuremate vahendite puhul. me arvame ka, et liikmesriikide, uute ja vanade liikmesriikide vahelisi erinevusi tuleks samuti arvesse võtta, sellepärast et uusi liikmesriike tuleks rohkem toetada. väga tähtsaks peame me eh, ka niisutusprojekte, näiteks Rumeenia puhul on see väga tähtis täna. suur tänu järgnevalt saab sõna Portugali parlamendi esindaja, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, me oleme nõus ja me toetame ÜPP reformi eesmärki nimelt seda, et äh, toiduainete tarnekindlust on vaja tagada meie kodanike jaoks ning äh, samuti on vaja toetada aktiivseid põllumajanduspraktikaid eh, ning korralikku maaskasu-, maakasutust. vaja on tagada ka inimestele töökohad. aga meil on kindlasti vaja õigeid meetmeid eh, kõikide nende eesmärkide täitmiseks. sellel põhjusel eh, tunnustame me härra Santost tema raporti eest, ma arvan, et ta on olnud väga võimekas selles osas, kuidas ta on omad ettepanekud teinud ning äh, samuti teinud ettepanekuid ka oma põhimõtete rakendamiseks. Äh, loomulikult peab olema Euroopa Liidu tasandil väga tugev, tõhus kaitse äh, talupidajatele, samuti on vaja konvergentsi, mis ei oleks Euroopa keskmisest madalamal tasemel, vaid Euroopa keskmisel tasandil. üleüldist konvergentsi on vaja toiduainete tootjatele Euroopas toetust on vaja nii palju kui võimalik kõikides äh, toiduaine tootmise tegevustes ning põllumajandustootmises üldisemalt. üks küsimus, mida ma tahaksin tõstatada, on seotud äh, rohestamispraktikatega. Äh, meie arust on rohestamise näol tegemist väga olulise meetmega, me peame tagama, et põllumajanduspraktikad oleksid keskkonnasõbralikud, see on väga oluline, aga samas äh, rohestamine peab võtma arvesse ka erinevusi liikmesriigiti. eriti arvestades konkreetseid erisusi eh, Vahemere piirkonna riikides. räägin siin peamiselt eh, niisutusest. Eh, Vahemere riikides ei ole võimalik piisavat põllumajandustootmise taset hoida ilma selleta, et toetatakse niisutusmeetmeid. niisiis rohestamine peab olema julgustuseks äh, äh, ja mitte karistuseks. seda tahtsin oma sõnavõtus kindlasti rõhutada. Äh, üks asi on kahetsusväärne, nimelt see, et komisjonil ei ole konkreetset kuupäeva määratud selleks, millal liikmesriikide erisused ületatakse. suur tänu! järgnevalt Martin Hoisling, palun. head kolleegid Äh, tahaksin äh, tervitada kõiki tänaseid külalisi Euroopa Parlamendis. nii et äh, te näete, et tegemist ei ole siin mitte ainult vasak- ja parempoolsetega, vaid ka rohelistega. vaadates nüüd ÜPP reformi konkreetsemalt, siis väga selgelt räägime me täna avaliku sektori rahast, mida avalike hüvede tootmiseks kasutatakse. ja see peakski olema peamine signaal loomulikult me peaksime olema väga ettevaatlikud esimese samba maksete osas, sellepärast et äh, maksumaksja raha on ju kulutamisel ning äh, seda raha, selle raha kasutamist tuleb õigustada. ma arvan, et me võime olla nõus ka äh, komisjoni ettepanekutega, aga meil on vaja kindlasti võrdsemat toetusrahade jaotamist kogu Euroopast äh, meil on vaja jagada piisavalt äh, väikeste ja mm, suurte talude vahel mm, toetusrahasid äh, ning äh, see on ka kahe kolmandiku parlamendi positsioon, toetavad, me toetame toetuste piirnormide vähendamist, äh, ei ole põhjust, mikspärast äh, suurtootjatele anda rohkem raha ja veelgi rohkem, kui nad täna saavad. mis puudutab teist sammast, siis äh, me toetame raportööri argumente, nimelt kolm protsenti kogu kulutustest peaks minema keskkonnasõbralike praktikate tarvis, see peaks olema standard üle kogu Euroopa Liidu, ainult nii on võimalik seda kõike saada ka rakendatud, kui me selle reeglitesse kirja paneme üks asi, mida aga teises sambas eh, ei ole vaja, on see, et eh, teatud eh, põllumajandustootjatele makstakse preemiume. me kindlasti ei taha auhinnastada seda, et põllumajandustootmisest või sektorist üldse lahkutakse nüüd äh, härra Tantan, äh, turu lähenemist äh, on vaja mitte ainult suhkru- ja veinitoodete osas, vaid ka teiste paljude põllukultuuride tarvis. ning rahvusparlamentide esindajatele tahtsin ma öelda, et olgem ettevaatlikud piimasektoriga, meil on vaja tänane kvoodisüsteem üle vaadata piimatootjate jaoks, sellepärast et kui see aegub, siis saab olla, olema turg väga killustunud, aitäh. Tšehh Possov z, parlamentu na, na, z parlamentów narodowych byli zabierać głos i jeden z parlamentu europejskiego. tahame natukene muuta reegleid, annaksin sõna kolmele liikmesriigi saadikule ja siis ühele Euroopa Parlamendi saadikule. igal juhul palun kõigil ajapiirist kinni pidada ja nüüd annan Luksemburgi saadikule sõna, palun. suur tänu. aitäh, et te mulle sõna andsite, mul on hea meel tänase kohtumise üle ÜPP on väga oluline ja oluline on ka nüüd rohkem tähelepanu keskkonnameetmetele pöörata. kõrge ökoloogilise väärtusega maa-alade alla soovitatakse jätta viis protsenti ja nüüd arvatakse, et liikmesriigid võiksid siiski kolme koma viie protsendini vähendada seda pindala, kui lisatakse muid meetmeid viis protsenti tundub meile küll natuke kõrge olevat ja me arvame ka, et reegleid tuleks rohkem täpsustada, kui me tõesti soovime rohkem keskkonnameetmetele tähelepanu pöörata. võib-olla saaks komisjoni esimees meid valgustada eh, eh, selle ko- ja rääkida meile, millised on läbirääkimistulemused praegusel hetkel mm. -hmm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 Äh, suur tänu, kasutaksin ära oma kahte minutit, sellest saate rääkida rohestamisest. Äh, põllumajandus äh, vähemalt meie piirkonnas tähendab seda, et põld tuleb harida väga madalal tasasel maal. aga see on loomulikult üks asi, mis teeb ärevaks. palju rohkem tuleks Äh, tähelepanu pöörata maaelu arengule, maaelu areng peaks olema kestlik ja peaks ka kaasa aitama kestlikule toiduga varustatusele ja seda kogu maailmas. selleks, et ära kasutada kõik ökoloogilised võimalused, tuleks mõelda eh, sellele eelkõige eh, vabaturu tingimustes Flaami parlamendis oleme me soovinud tähelepanu pöörata eelkõige eh, sellele, et põllumajandussektor eh, peaks toimima ka urbaniseerunud piirkondades, sellel on omad iseärasused, linnaäärsetel piirkondadel on omad, eh, oma eripära ja me tahaksime, et esimese samba meetmed oleks võimalik ka teise samba alla viia. nüüd põllumajanduse rohestamisest kõneldes on Flaami parlament eh, selle poolt, et eh, põllumajandus muutuks jätkusuutlikumaks, komisjoni pakutud protsendid liiguvad õiges suunas, me tahaksime, et põllumajandustootmine oleks tõhus ja eh, samas säilitataks ka bioloogiline mitmekesisus ning võideldaks kliimamuutustega. kõige selle jaoks on vaja piisavalt paindlikkust töö organiseerimisel. Euroopa peaks palju kõrgemad eesmärgid endale seadma aga seda ei ole võimalik äh, haldusraamistikku tugevdamata, samas äh, peab liikmesriikidele jääma piisavalt paindlikkust, et saavutada rohestamise ja jätkusuutlikkuse eesmärgid, tänan. suur tänu, suur tänu ka kõne ajast kinnipidamise eest. härra Evelin on sõna Hollandia, pan poseł z Holandii, bardzo proszę. Ja, goedemiddag. Eh... Holland, palun. Parlament. Äh, räägin Hollandi parlamendi nimel täna siin ja tahaksin rääkida mitmetest äh, aspektidest. alustan sellest, et äh, ma ütlen, et põllumajandustootjad peaksid kindlasti saama oma toodete eest õiglast hinda teine asi, innovatsioon, teadus- ja arendustegevus. me tahame näha kindlasti et, et kümme protsenti ÜPP vahenditesse kulutatakse teadus- ja arendustegevuse jaoks, see on äh, kolmkümmend miljardit äh, eurot. Äh, kolmas aspekt, esimese samba puhul tahaksime me tagada seda, et rohestamissätted oleksid seotud Äh, looduslike karjamaade säilitamisega ning keskkonnaseisundi parendamisega. edasi ei taha me, et toetused oleksid äh, tootmistega seotud, äh, sellepärast et see oleks regress ja sammud tagasi suunas. edasi tahaksin rõhutada, et kõikide reeglite puhul peame me ikkagi aru saama, milleks nad on ette nähtud. ette on nad nähtud põllumajandustootjate elutingimuste parandamisest, tahaksin näha täpselt ka äh, Äh, mõjuhinnangut selles osas. edasi, konvergents ja vahendite ümberjaotamine. on teatud äh, liikmesriigid, kes saavad äh, väga selgelt toetusi rohkem kui teised ja lähendamine on siin väga oluline. praegu kulutame me kaheksa protsenti ähm, oma panusest äh, Äh, sellele, et, et oma põllumajandustootmist rohestada. Äh, Holland on, igatahes toetab bürokraatia vähendamist nii palju kui võimalik ja parendamiseks on siin kindlasti väga palju võimalusi. suur tänu! ja nüüd saab sõna põllumajanduskomisjoni aseesimees äh, proua Paulsen. ordförande och suur tänu, lugupeetud äh, esimees ja tere tulemast äh, kõikidele liikmesriikide parlamentidele, parlamentide liikmetele siia Euroopa Parlamenti. Äh, mis puudutab meie tänast teemat, siis tahaksin kõigepealt tänada raportööri Luis Capulas Santost, kes on püüdnud kõigest väest erinevaid seisukohti arvesse võtta, mis, ja siin pean silmas ennekõike meie variraportöörides erinevaid seisukohti. ja nüüd on teksti kaasatud juba äh, Euroopa Parlamendi äh, kui ka nõukogu poole pealt ka äh, loomade külge parandatud siis äh, on ähm, ja, ja loomapidamine on, on sisse võetud, samuti maapiirkondades matkamine ja te, kui teie jätkate tööd liikmesriikide parlamentides, äh, siis me oleme rääkinud siin keskkonnast edasi-tagasi ja on iseenesestmõistetav, et äh, meie seisukohast on see äh, oluline, et meie maapiirkonnad jääksid elavateks maapiirkondadeks ja millised on siis äh, elav maapiirkond on äh, põllumajanduse eeltingimus ja seetõttu me peame arvesse võtma seda, et selleks, et maapiirkond äh, oleks elav, peavad meil olema nii majanduslikud, ühiskondlikud kui ka kultuurilised võimalused. see tagab hea elu põllumajandustootjatele, nende peredele, aga ka kõigile teistele, kes elavad maapiirkondades ja seetõttu on väga-väga oluline, et kui me räägime teist, teisest sambast ja maaelu arendamisest, siis ei unusta me seda, et elus maapiirkond on eeltingimus ka põllumajandusele ning seetõttu peaksime me keskenduma ka muule kui ainult maaharimisele ja põllumajandusele, aitäh! suur tänu!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 siis äh, ei ole mitte ainult sellest vaja rääkida, vaid ka äh, sellest, et äh, otsetoetused ei ole kaugeltki mitte võrdsed. oleme kolme Balti riigi mm, esindajatega juba sellekohase avalduse teinud, aga need meetmed kindlasti ei aita. me loodame Äh, järgmistele meetmetele ning pakkuma omalt poolt ka uusi meetmeid välja. mis puudutab otsemakseid äh, ning äh, nende maksete ja toetuste lähene, lähendamist, siis siinkohas on, on, siinkohal on meil vaja teha mitmeid kommentaare. kuulsime täna siin mitmete kolleegide käest, et maa ja hektarid on just see, mis peaks olema otsetoetuste aluseks Ähm, meie riikides on toimunud põllumajandusettevõtete riigistamine ajalooliselt ning äh, selle tulemusena on nüüd kaks koma kuus miljonit hektarit, äh, mis on saanud äh, konglomeraatodi osaks. küsimus on, kuidas otsetoetusi arvutatakse just selliste põllumajandustootjate kooperatiivide jaoks meil on vaja kindlasti äh, otse sihitud äh, meetodeid selleks, et otse, otsetoetusi äh, selles osas arvutada. me näeme ka kärpeid kahjuks selles valdkonnas, mitmed ettevõtted Balti riikides vajavad infrastruktuuri Äh, seal on vaja teatud osas intensiivset põllumajandust äh, praktiseerida, äh, teatud liikmesriikides on väga suured ettevõtted ja neil on tipptehnoloogia, mida kasutada, aga meie riikides näiteks ei ole see tõsi, sellepärast et investeeringutoetust on vaja ka tehnoloogia tarvis, nii et meil on vaja paremaid lahendusi selleks, et ka otsemakseid lähendada, aitäh! järgnevalt palun Soome Äh, parlamendi esindaja, härra Satunen, palun. Uh, uh, suur tänu, härra esimees. komisjoni ettepanekud äh, ja parlamendi äh, raportid on väga hea baas läbirääkimiste alustamiseks, aga ettepanekuid on vaja parendada ning lihtsustada. Soome leiab, et on väga oluline, et maksed jätkavad, jätkuvad tootmisest äh, soet-, äh, tootmisega seotud äh, otsemaksed seega kümme protsenti mm, sarnasel tasemel, see on Soome jaoks väga oluline. me peame muutma nõudmisi selleks, et erinevaid liikmesriikide erisusi arvesse võtta ning esimese ja teise samba meetmeid koos kasutada looduslike piirangutega alasid on äh, Soomes väga palju ning seetõttu on vaja biofüüsikalisi indikaatoreid selleks, et äh, looduslikult piiratud alasid äh, selgitada. kindlasti ei saa looduslikke piiranguid ületada sellega, et põllumajandustootjad peavad ise investeerima Eh, suhkrukvootide probleem on, eh, on Soomes eh, väga akuutne. suhkrukvoodid peaksid jätkuma aastani kaks tuhat kakskümmend ja veelgi rohkem. ÜPP lihtsustamine on väga tugev prioriteet, mida on vaja kogu reformi jooksul silmas pidada. Soome jaoks on ka väga oluline see, et praegune kaasrahastusvõimalus oleks olemas kakskümmend viis kuni seitsekümmend viis protsenti maaelu arengust äh, ühenduse vahenditest. Äh, Soome kasutab äh, rahvuslikku kaasfinantseerimist selleks, et kohalikult agrikeskkondlikke piirko-, programme käigus hoida. kõik toiduaine tarneasele ohe, tarneahela osad peaksid saama võrdselt tasustatud. suur tänu! Eesti Parlamendi esindaja saab sõna, palun. härra Kõva. ja esimees, head kolleegid, äh, on siin täna rõõm kuulata, et väga paljud teist on aru saanud meie Baltimaade suurimast murest, äh, mis on siis otsetoetuste väga suur erinev tase erinevate liikmesriikide vahel. Äh, ma loodan, et et kõigi teie abiga me selle mm, antud perioodil suudame muuta ühtlasemaks ja likvideerida suurima ebavõrdsuse, mis meil selles valdkonnas valitseb. teise asjana tahaksin Eesti poolt tuua üles aktiivse põllumajandustootjaga seonduvad probleemid. praegu komisjoni poolt paku-, kavandatud regulatsioon võima-, võimaldab meie arvates lõputult jätkata äh, toetuse saamist rohu purustamise eest viisil, mis ei loo ühiskonnale ega looduskeskkonnale mitte mingeid hüvesid. Äh, siiski möönan, et äh, muudatused seostuvad ühiskondliku hüvega, samas kitsendavad maa kasutamist kas siis karjatamisel või biomassi koristamisel. aitäh! suur aitäh! aitäh, et te pidasite kõneajast kinni ja nüüd Jan Wojciechowski Euroopa Parlamendist, palun! suur tänu, härra esimees! mul ei olegi midagi uut öelda e, tänasel koosolekul ma olen äh, rääkinud nendest küsimustest äh, küll ja küll, härra Hrušikovski rääkis ka nendel teemadel, kuid me peame siiski rääkima diskrimineerimisest, äh, mis tuleneb ebavõrdsest süsteemist, süst-, jaotussüsteemist, sellest süsteemist, millega jagatakse otsetoetusi, tahaksime kutsuda siiski realist, üles realistlikult äh, vaatlema liikmesriikide erinevusi. kui äh, see oleks ainult finantsküsimus, siis ähm, äh, saaks veel selle kuidagi äh, selgeks rääkida, kuid see ei puuduta ainult raha, finantse, see puudutab seadusi. uued liikmesriigid, muide see puudutab kõiki uusi liikmesriike, ka neil on omad õigused. ja eh, meie tahaksime, et eh, ei diskrimineeritaks eh, riikliku kuuluvuse järgi näiteks Balti riigid mis tahes kriteeriumide järgi on saanud nii palju vähem toetusi ja muide, see on täiesti vastuvõetamatu. lisaks sellele me ei ole ka kuulnud vastuseid sellele küsimusele. küsimus puudutab siiski õiglust, õiguskorda ja mittediskrimineerimise põhimõtet see ei vasta aluslepingutele, ei ole, äh, ei saa ju nii, et need, kes alati on saanud rohkem, saavad rohkem ja need teised, kellel on alati vähem olnud, siis peavadki vähem saama. ajalooline kriteerium, äh, mis diskrimineerib liikmesriike, ei ole liik-, äh, aluslepingutele vastav, seetõttu me tahame poliitiliselt küll rea-, realistlikku lähenemist, aga ka niisugust lähenemist, mis ei riku seadust ja eh, tahaksin üle korrata, et me ei saa ebavõrdseid reegleid aktsepteerida. tahaksin öelda, et härra Wojciechowski on jurist ja nüüd tahaksin anda Saksa parlamendi eh, liikmele sõna, palun. <laughs> proua saadik, palun proua Höfkel. suur tänu. kõigepealt arvan, et äh, me peaksime püüdlema kõik selle poole, et meil oleks ÜPP jaoks ka piisav eelarvetoetus. Saksa parlamendis äh, on selle nimel ka tööd tehtud ja mm, ma arvan, et see on kõigi jaoks, kõigi meie jaoks tähtis. Euroopa tulevik sõltub tugevast ÜPP-st, tugevatest regioonidest ja nagu alati toetame me Tšoolost, härra Tšoolost, volinikku, kui nüüd äh, eelarvest rääkida, siis selle kohta on juba konkreetseid ettepanekuid tehtud ja ma olen väga tänulik härra Kapulas Santosele, äh, kes nimetatud teema äh, tähelepanu alla võttis tahaksin rääkida ka veel keskkonnakaitsemeetmetest ning äh, kaunviljade toetustest, nendest juba ka räägiti, see on kõik väga oluline. samuti pean tähtsaks härra Dantani raportit. praeguses õhustikus on väga oluline olnud tunnistada endale, et Äh, liberaalsed meetmed tuleb uuesti läbi vaadata, turukorraldus on siiski väga tähtis ja härra Danta on äh, tegelenud selle temaatikaga, varem on ta äh, samuti tururegulatsioonidega tegelenud ning ta on öelnud, et ähm, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks võiks teatud muudatused kõne alla tulla, kuid nüüd arvame, et komisjon peab arvestama eh, praegust põllumeeste olukorda paljudes liikmesriikides ja tulema välja uute ettepanekutega. teise samba küsimuses arvame, et teist sammast peaks tugevdama ma ei arva, et praegusel kujul tehtud ettepanek oleks eh, väga positiivne. kui seda kasutatakse eh, konkurentsi eesmärkidel, siis see on muidugi üks võimalus, aga eh, kui me soovime eh, seda instrumenti stimuleerimiseks kasutada, siis tuleb ka mõelda läbi kontroll ja samas mõelda sellele, et haldustõked ei takistaks programmi elluviimist. ma arvan, et väga tähtis on kiireid otsuseid vastu võtta eelarve küsimuses, arvestades praegust põllumajanduse olukorda, sest põllumehed ootavad, et asjad selgeks räägitaks. väga raske on, äh, kui me ei suuda õigeaegselt kokku leppida, ilmselt satume me siis hiljem raskustesse ja äh, kõik see mõjutab ka mitmeaastast finantsperspektiivi. suur aitäh! Äh, kui me eelarvest räägime, siis ähm, olge lahked, pöörduge ka oma kantsleri proua Merkeli poole. järgmiseks Paolo Russo. Paolo Russo, palun, Itaalia parlament. Jest? Przepraszamy. Grazie, presidente. suur tänu. esimees, kui te lubate, siis ma äh, räägiksin kahest küsimusest ühest on ka varem kõneldud ja minagi olen sõna võtnud, see puudutab ÜPP-d, kuid ka seda Euroopa põllumajandusmudelit, mida me arendame. ma räägin sellest, mis meie parlamendis on oluliseks osutunud. me oleme rääkinud võrdsetest võimalustest varem, aga kas me tõesti tahame seda? või tahame me Euroopat, mis järk-järgult kaotab oma traditsioone. hektarid iseenesest ei ole olulised, aga kui me räägime SKT-st ja traditsioonidest ning äh, erinevatest tingimustest, siis äh, ühest küljest on vaja küll traditsioonidele mõelda, aga mõelda loovalt harmoneerimine ei pea tähendama seda, et kõik muutub ühesuguseks, standardseks. kui ma keskkonnadimensioonist räägin, siis loomulikult äh, ÜPP peaks äh, keskkonnasäästlikumaks muutuma, kuid ähm, äh, põllumajanduses on omad traditsioonid, traditsioonid, mis tulenevad piirkondlikest iseärastustest, näiteks Vahemere piirkonnas kasvatatakse äh, oliive, toodetakse oliiviõli. Euroopa on väga mitmekesine. maastik on nii erinev ja äh, pra-, tootmistavad, harjumused on erinevad. ÜPP on aga sattunud praegu kriisi nii äh, poliitilises mõttes kui ka institutsionaalselt ÜPP reform ei peaks jätma inimestele muljet, et äh, tegemist on äh, äh, veel ühe ettevõtmisega, mis teeb inimeste elu raskemaks. see ainult toodab euroskeptitsismi. ärgem seda ära unustagem ja ärgem unustagem ka solidaarsust, solidaarsust tuhandete põllumeestega, majanditega, kes siiski on investeeringuid teinud selleks, et oma toodangu kvaliteeti tõsta. suur tänu. suur tänu. Lord Cameron, palun. Um... suur tänu kõigepealt tahaksin öelda, et ma olen ise ÜPP-st huvitatud kui põllu, põllumees ja ma loodan, et te aktsepteerite seda kui suured summad raha lähevad maksumaksjalt talunikele, siis äh, peavad olema ka mingisugused keskkonnatingimused, kui ta oleks absurdne, kui äh, ei arvestataks regionaalsete kriteeriumidega ja võib-olla äh, George Lyon tegi kõige paremad ettepanekud selles suhtes. ebaõiglane oleks ka see, kui põllumees juba oli keskkonnaskeemiga ühinenud, kuid ei arvestanud teatud eeskirju rohestamise suhtes ja, ja protsente, aga kui me tõesti soovime, et meie põllumajandus oleks konkurentsivõimeline, siis äh, järk-järgult tuleks siiski esimese, äh, raha suunata pigem teise sambasse kui esimesse sambasse ja äh, me peame rohkem vahendeid investeerima kahekümne esimesel sajandil laiemasse äh, maamajandusse, nii et põllumajanduspiirkondades äh, elavatel perekondadel oleks rohkem töövõimalusi, et äh, ei oleks enam seda probleemi, et inimesed maalt lahkuvad. meil on vaja mitmekesistamist, meil on väiketootmist vaja toetada ja paremat keskkonda. kõike seda on võimalik saavutada teise samba korrakohase rahastamisega, minu arvates on tegemist rahastamisvahendiga, kuid meie komitee muide arvab, et põllumehi tuleb ka kuidagi kaitsta ilmamuutuste ja hinnakõikumiste eest. Aafrikas on näiteks olemas Eh, kindlustusskeemid, kindlustuspreemia on viis protsenti näiteks eh, aasta sissetulekust, osa maksab, pool maksab sellest põllumees, eh, pool see, kes toetab süsteemi ning Euroopa Liidus võiks ka sellised süsteemid kõne alla tulla. tänan. Znam przedstawiciela komisji Parlamentu Europejskiego pani poseł Rodust. Bardzo proszę pani poseł Rodust. suur tänu ja sõna saab proua poseł Rodust. suur tänu, lugupeetud esimees. ma palusin sõna ja sugugi mitte niiviisi juhuslikult ma palusin äh, sõna tegelikult juba päris koosoleku alguses äh, ja ma, ma olen rabatud, et ähm, ma alles nüüd sõna saan. ma tahaksin äh, kõiki siinolijaid hoiatada. komisjon on teinud ettepaneku ja kuna parlamendi enamus ja suurem osa inimesi väljaspool institutsioone ei olnud sellega rahul. Äh, taheti, et me oleksime, aitaksime kaasa kahe tuhande, Euroopa kahe tuhande kahekümne aasta eesmärkide saavutamisele kolmkümmend protsenti otse kolmkümmend protsenti äh, otsetoetustest peaksid olema keskkonnatingimustega seotud ja ökoloogilise kasutusotstarvetega tarbega alasid tuleks suurendada. küsimus aga on ainult selles, kuidas me seda teeme. me võime seda teha, luues erinevate valikute pakkumise Euroopa Parlament tahtis ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas saavutada võrdset lahendust kui me vähendame ühistu põllumajanduse poliitikale eraldatavaid äh, eelarvevahendeid, siis see mõjutab erinevaid valdkondi, põllumajandust, äh, meie ühtekuuluvust ja nii edasi. ja äh, me peame kandma hoolt selle eest, et see süsteem on, aitaks meil terviklikult alal hoida toiduainetega varustamise äh, Euroopa Liidus, aga äh, aitaks ka kliimamuutuse vastu võidelda. siis ülemmäärade kehtestamine. käsitlesime Albert Tehsi raportit, konservatiivid ütlesid, et ülemmäärade äh, kehtestamine ei sobi ühtse põllumajanduspoliitika eelarvesüsteemi mina leian, et hoolimata sellest, et Euroopa Parlamendist seitsekümmend protsenti ei toetanud ülemmäärade kohustamist, peaksime me siiski ülemmäärasid kehtestama, kuid tegema seda mõistlikul moel. Luis Capulos Santos oma äh, raportis on äh, teinud selle kohta ettepaneku ja Äh, me peame äh, jätkama tööd selles valdkonnas, äh, et saavutada lõpuks enamus. mis puudutab bürokraatiat, siis loomulikult me tahame bürokraatiat vähendada. me ei taha, et inspektorid kontrolliksid inspektoreid või inimesed inspektoreid. me peame kandma hoolt selle eest, et et me kontrollidega liiale ei läheks. arvan, et olen nõus nende eelkõnelejatega, kes on öelnud, et kahekümne esimesel sajandil on meil vaja tugevat teist sammast, vastupidavat teist sammast ja paistab, et praeguseid ettepanekuid annab veel tugevamaks muuta. suur tänu! ja siin me oleme püüdnud äh, anda rohkem sõna meie külalistele, vabandan, proua Rudus, sinu ees ja nüüd saab sõna siis äh, põllumajanduskomisjonist äh, härra Jürgel Poolasemmist. suur tänu! meie oleme väga huvitatud olnud ühise põllumajanduspoliitika arengust ning oleme tutvunud kaheteistkümnenda oktoobri seadusandliku paketiga Äh, meie jaoks äh, oleks kõige olulisem see, kui äh, otsetoetused võrdsustatakse kogu Euroopas. Poola leiab, et lahenduste puudumine selles valdkonnas on meile äärmiselt vastumeelt, me sooviksime ja me tunne- ja me leiame, et praeguse ettepaneku puhul võrdsuse puudumine, ühtlustamise puudumine, äh, bürokraatia vähenemise puudumine äh, on äärmiselt problemaatiline, riikide diskrimineerimine, äh, toetuste jaotamine mitte objektiivsetest kriteeriumitest lähtudes, vaid ajaloolistest kriteeriumitest lähtudes vajavad lähendamist, lahendamist. komisjon on teinud ettepaneku lõhede vähendamiseks äh, mõningal määral, kuid äh, samas meie arvates äärmiselt ebavõrdne äh, ajalooline süsteem on jäänud jõusse. ja see on tekitanud suuri lõhesid Euroopa liikmesriikide põllumajandustootjate vahel, kannatajaks on iseäranis uued liikmesriigid, sealhulgas Poola niisiis, äh, see, et me hoiame alal seda ebavõrdset, ebaõiglast süsteemi, äh, sellest on rääkinud siin väga paljud äh, sõnavõtjad, on meie meelest põllumeeste mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumine Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kaheksateist, samuti eiratakse sellise lähenemisega äh, artiklit nelikümmend kaheksa äh, meie äh, aluslepingust. me püüame arvesse võelda äh, põllumajanduspiirkondade ja maapiirkondade vahelisi erinevusi, aga samas eirame täielikult liikmesriikide erinevusi. selle tulemusena võib tekkida liikmesriigiti põllume-, põllumajandustootjate diskrimineerimine ja Poola esindajad paluksid, et Euroopa Parlament kannaks hoolt selle eest, et selline diskrimineerimine Euroopa Liidus lõpetatakse ja Poola parlament tahaks rääkida ka piimakvootidest. piimakvootide likvideerimine viib mõningate põllumajandustootmiste tege-, tegevuse lõpetamisele ja suhkrukvootidega on ka sama lugu. seitseteist miljonit tonni aitaks tagada meie vajaliku varustatuse tasandi, praegune suhkrureform ei ole aidanud meie eesseisvaid probleeme lahendada. ja veel üks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 ma palun teilt, äh, kui te oma kõneaega niiviisi äh, ületate, siis äh, teised jällegi ei saa sõna. ja nüüd siis poolteist minutit on igal kõneleja sõna, mitte hetkegi rohkem ja Hispaania parlamendi liige härra Kotjas. Muchas gracias, presidente. Bien, estamos, estamos hablando de un sector que debe ser estratégico para toda la suur tänu, äh, lugupeetud esimees. põllumajandussektor on strateegiliselt oluline sektor Euroopa Liidus ja meie oma ettepanekutega püüame tagada äh, toiduga varustatus Euroopa Liidus ning äh, hea elatustaseme ka maapiirkondade elanikele mina olen pärit väikelinnast ja meie kanname oma kodupiirkonna eest hästi hoolt, see on meie kodu ja me tahame selle eest hoolitseda, see on meie jaoks oluline ja äh, me tahame, et Euroopa eelarve äh, ka selle eest hoolt kannaks. ja kolmkümmend protsenti keskkonnahoidlike meetmete jaoks ilma et seejuures arvestataks põllumeeste kuludega. põllumajandusest rääkides ei saa me mööda noortest. me peame noori kaasama põllumajandusse, maapiirkondades pakutav töö peab olema majanduslikult mõttekas, aga ka muidu huvitav noortele inimestele ja äh, seda tuleks kindlasti tänases maailmas kaaluda. siis äh, põllumajandusturu reguleerimine, tootjarühmituste äh, moodustamine. ka siin on vaja tõhu, varasemast tõhusamaid meetmeid. avalikud ja eraladustamismeetmed ja võimalused ja bürokraatia vähendamine on äh, meie jaoks olulised. Valonia. Je suppose que vous voulez dire Madame la députée, pas de problème. Euh, au vu du temps raccourci, je permets d'intervenir sur... Äh, Valooni parlamendi esindaja, äh, kuna meil aega eriti ei ole, siis ma räägiksin kolmest olulisest teemast. kõigepealt äh, ühine põllumajanduspoliitika peaks turu langust, vähenemist vähendama, see peaks ka reguleerimisvarasteme, reguleerimismehhanismide nagu piimakvootide lõpetamisega arvestama see mõjutab ka meie kohalikku põllumajanduspoliitikat. praegusel hetkel Äh, on meie jaoks oluline meie toiduainete sektori äh, sõltumatus, äh, meil peavad olema õiged juhtimismeetmed, konkreetsed ettepanekud peaksid aitama põllumajandustootjatel ühiselt tegutseda ja nõudlusele vastata. toetamine komisjoni lähenemine keskkonnasõbralikkuse osas äh, on äh, hea, äh, arvesse tuleb aga võeta, võtta häiseid tavasid, kolmekümne protsendi asemel ma kahjuks pean teistega vastuolusse minema ja, ja kolme kriteeriumi puhul tahaksin ma öelda, et kõik maksed peaksid, oleks, peaksid olema seotud säästlikkuse kriteeriumitega. me ei tahaks ülevalt poolt sobimatuid norme mõningatele piirkondade peale suruda. mis puudutab äh, avalikke hankeid, äh, siis äh, peaks arvesse võtma selle sektori eripärasid, põllumajandustootja keskkonnasõbralikkust, ühiskondlikku vastutustunnet Äh, igasugustes muutustes tuleks arvesse võtta põllumajandustootjate enda arvamusi, nemad on nende muutuste keskmes, meil oleks äh, vaja ka toetada iseäranis selliseid põllumehi, kes äh, tegelevad mahepõllumajandusega, keskenduvad energiatõhususe põhimõtete rakendamisse siis veel on meie jaoks on olulisemad tootja ja, ja tarbija vahelised sidemed ning äh, me peame julgema äh, rohkem tegutsema, rohkem ja mitte istuma lihtsalt käed rüpes. härra Stewart, palun. Right, sorry for the delay, chairman, I will. Äh, Äh, ma teen tõesti väga lühidalt, äh, erinevalt paljudest äh, teistest siinviibijatest. mis puudutab rohestamist, siis ja ökoloogilise kasutusotstarbega alasid, siis mul on ka üks video sellest, kuidas volinik Tšiolos ütleb, et põllumajandusmaa võetakse keskkonnasüsteemi, abisüsteemi, aga teised ütlevad, et me ei ole seda paberil mitte kuskil näinud, paberil me tahaksime seda siiski ka näha. mis puudutab seda saakide mitmekesistamist, siis see iseenesest ei ole äh, roheline, roheline äh, äh, kõik erinevad keskkonnasõbralikkusi, sõbralikkusega seotud meetmed on palju kasulikumad ja Äh, me peaksime äh, arvestama ka teistsuguste mitmekesistamise võimalustega, äh, nii et ei kannataks nii palju meie Ühendkuningriigi väiketalunikud, kes selle eest kõige rohkem maksavad. proteiinirikaste kultuuride kasvatamine Euroopa Liit on geneetiliselt moondatud proteiinkultuuride tootmise keelustanud Euroopa Liidus, muidugi on meil nüüd proteiinikultuuride puudus ja Äh, vaadakem, et me oma tegutsemises ei äh, satuks äh, WTO kurja pilgu alla ja minu poolt praegu kõik, saingi kiiresti kõnega ühele poole ja nüüd Do you mean McIntyre? <laughs> kas mõtlesite mind, ütleb proua McIntyre suur tänu, härra äh, esimees, tahaksin keskenduda loodussõbralikele meetmetele, mille kohta on komisjon ettepaneku teinud ja, ja nende meetmete äh, tagajärgedele. ma tervitan liikmesriikide parlamenti siin Euroopa Parlamentis äh, ja Ühendkuningriigis on siin väga austatud meie alamkoja ja lordide koja liikmed kohal ja, ja nende raportid, nende kodade raportid on olnud väga kasulikud. kuid pole võimalik lihtsalt sellist lahendust välja pakkuda keskkonnameetmete osas, mis sobiks kõigile ühtemoodi samamoodi. mina usun, et ühise põllumajanduspoliitika reform peaks liikmesriikidel võimaldama äh, keskkonnasüsteemi äh, sobitada nii, et see vastaks nende individuaalsetele vajadustele. keskkonna abisüsteemid, mis on juba olemas, äh, Ühendkuningriigis on Euroopa parimad ja juba praegu me näeme, kuidas äh, need süsteemid kannatavad, kuivõrd meie põllumajandustootjad ootavad Euroopa Komisjoni ja loodussõbralikumaks muutmise meetmete ettepanekut. ja äh, kultuurilise mitmekesist-, kultuuride mitmekesistamise äh, meetmed äh, teeniksid otse soovidele vastupidaseid huve ja ka Itaalia ja Soome, väga erinevad riigid meie koduriigist, on ka nõus, et see ei toimi ja äh, me oleme pidanud palju olema tunnistajaks sellele, et meie seadused ei teeni soovitud eesmärke ja see oleks suurepärane eesmärk sellest, rohkem bürokraatiat, rohkem kulutusi seoses bürokraatiaga ja suurepäraste vanade tavade hävitamine. selle tulemusena me vähendaksime tootmist ja seda ajal, millal me kõik tunneme toiduainetega varustatuse pärast tõsist muret, aitäh! suur tänu ja nüüd härra äh, Liidermann. suur tänu, äh, lugupeetud äh, daamid ja härrad ja meie Saksamaa liidumaad jälgivad väga tähelepanelikult, kuidas ühist põllumajanduspoliitikat reformitakse ja me tahaksime selles protsessis ise ka aktiivselt osaleda. sellepärast, et meie liidumaades hakatakse seda poliitikat hiljem rakendama ja meie peame ka nende, selle poliitika mõjuga toime tulema. me tahaksime, et meil oleks säästlik, arukas ja kaasav majanduskasv põllumajandussektoris ja see ei tähenda seda, et me oleksime nõus absoluutselt kõikide komisjoni ettepaneku osadega. kõrge äh, kvaliteetne toodang äh, ja taastuva äh, e-, energia on, need on valdkonnad, millega tuleb edasi tegutseda, tuleviku põllumajandus peab olema vastutus tundlik ja tootlik. kui palju aga me saame loodussõbralikuks sõbralikus meetmeid endale lubada. me ei saa ju leppida selliste olukorraga, kus rohestamise tõttu meie põllumajandus kannatab üha rohkem ja rohkem bürokraatia all, see võib olla praeguse otsetoetuste pakutud süsteemi äh, võimalus, võimalik tagajärg. seitse protsenti äh, maa-aladest äh, sööti põhimõtteliselt äh, ei teeni meie huve. seitse protsenti ökoloogilise kasutusotstarbega alasid, see on äärmiselt problemaatiline ettepanek. on piirkondi, kus öö, äh, on Natura kaks tuhat programmid, äh, proteiinikultuuride sektor ja nii edasi ei taha, et äh, nii palju äh, oleks äh, neile ette kirjutatud ja ka konkreetsete kultuuride puhul see rohestamine ei pruugi olla hea, ma arvan, et me peaksime selle seitsme protsendi küsimuses ole, olla ka paindlikumad, omal ajal meil olid kohustuslikud sööti jäetud maad, aga selle süsteemi me kõrvaldasime ja ma arvan, et me ei tahaks äh, sellist äh, süsteemi uuesti sisse viia. ja nüüd äh, Margaret Ritchie Ühendkuningriigist. okei okay,, please suur tänu, lugupeetud esimees, mul on väga hea meel selle võimaluse eest ka täna siin sõna võtta ja ma tänan teid selle võimaluse korraldamise eest. on väga oluline, et kui me räägime äh, ühise põllumajanduspoliitika vormist, siis me rõhutame seda, kui äh, oluline on põllumajandustootjate toetmine ja tootmise toetmine toetamine, äh, me peame kandma hoolt selle eest, et põllumajandussektor meie meetmete tõttu ei väheneks äh, ja põllumajandus ja toidutootmine ei väheneks. mina esindan Põhja-Iirimaa valimisringkonda äh, ja meie jaoks on väga oluline see, et maksete toetuste süsteemi eeskirju lihtsustatakse praegu äh, Äh, üksikmaksete süsteem äh, oli äh, väga keeruline, väga palju inspektsioone ja kontrolle tuli läbi viia ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maksed ei ole täiel määral veel kätte makstud. uus süsteem peab tee-, peab olema kulutõhus ja see peab rõhut-, peab ennekõike toetama aktiivset põllumajandustootjat ja äh, seda äh, põllumeest, kes äh, päriselt seda maad harib äh,, mitte lihtsalt ei oma seda. samuti tuleks äh, uue süsteemi puhul arvesse võtta kohalikke olusid. aitäh! suur tänu ja järgnevalt äh, Rootsi parlamendi esindaja, palun! Tack, herr ordförande. Jag vill bara koppla ihop det som min kollega Irene Oskarsson sa om eh, at... suur tänu, äh, ma äh, jätkaksin oma kolleegi sõnavõtust, äh, minu kolleeg proua Oskarson ütles, et me usume, et meil peaksid olema ranged eeskirjad, mis toimivad kõigi puhul. aga tekib oht, et esimene ja teine sammas võivad sattuda konflikti omavahel Äh, mis puudutab neid äh, loodushoidlikke meetmeid, äh, siis need süsteemid peavad olema võrdsed. me kardame, et kui kolmkümmend protsenti kui rakendatakse kolmkümmend protsenti keskkonnasäätlikuks muutmist, siis seda võib olla raske saavutada ja tekivad sellised keskkonna alibid nii-öelda, kus mõned liikmesriigid võtavad vähe meetmeid keskkonnasäästlikuks muutmiseks ja need, kelle ja samas jäävad võitjateks, saavad rohkem kasu, aga samas riigid, kes on juba palju teinud selles valdkonnas, ka jäävad kannatajaks. ja see on siis see kolmekümne protsendi äh, osa esimeses sambas. me ei ütle sellele ei, sellepärast et kardame äh, bürokraatia kasvu ja kui äh, rahasid kantakse esimesest teise sambasse, siis see äh,, selle osas oleks parem kanda hoolt selle eest, et esimesest teise sambasse kantakse vahendeid nii, et liikmesriigid saavad ise otsustada, kuidas neid vahendeid jaotatakse ja mitte ei otsustata kõrgemal tasandil. suur tänu Euroopa Parlamendi nimel, palun järgnev kõneleja suur tänu, ütleb härra, proua Kadenbach. Äh, härra esimees, mul on väga hea meel, et täna on olnud võimalus meil selliseks ele-, elavaks äh, aruteluks äh, rahvusparlamentide esindajatega. mina olin bioloogilise mitmekesisuse raporti autor ning olen samuti töötanud ka maaelu arengu küsimustes keskkonnakomisjonis. ma arvan, et koos keskkonnataust, minu keskkonnatausta arvesse võttes on minu taust hoopis teistsugune loomulikult ja tahaksin siinkohal äh, rõhutada äh, kolme asja. esiteks on esimeses sambas vaja kolmekümne protsenti rohestamist, mitte ainult sellepärast, et me oleme elurikkuse ja bioloogilise mitmesekesisuse poolt, ja mitte sellepärast, et meil on vaja mm, ka kliimamuutustega kohaneda ja mitte ka sellepärast, et äh, ÜPP peab vastama Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend programmi eesmärkidele, aga äh, ka sellepärast, et see on oluline ka ÜPP eelarvele ja seega üldisemalt sellele, kuidas me maksumaksja raha kulutame. rohestamise eesmärgid on olulise rolliga ka tuleviku ÜPP-s ning äh, kui me räägime seitsmest protsendist, äh, siis äh, mitmekesistamine on ka siin oluline märksõna teisest sambast äh, keskkonnameetmetest, äh, keskkonnameetmete tarvis äh, kolmkümmend protsenti, praegu ei ole Äh, kindel see, et ÜPP eelarve saab olla sama suur kui eelnevatel perioodidel, sellepärast et meil on võimalik ainult nii palju kulutada, kui eelarves vahend, äh, vahendeid on. aga samas, kui vaadata erinevaid liikmesriike, siis mitte kõikidel liikmesriikidel ei ole võimalik äh, kaasfinantseerida teatud eesmärke ja siit tekibki ümberjagamise probleem Need liikmesriigid, kes on netosissemaksjad, on pigem eh, ettevaatlikud. Nad eh, tahavad teada, et eh, nende raha läheks õigete eesmärkide tarvis ning ka omavahendite küsimus on ju Euroopa tasandil alati laual finantstehingumaks on üks võimalus, kuidas oma vahendeid rahastada kui eelarvevahendeid aga ei ole, siis kõik meie soovid on, jäävadki lihtsalt soovideks, aitäh! tänu! tahaksin e, siinkohal selgitada, et ka komisjoni ettepanek e, on siin vaja põhjalikumalt läbi arutada edasi annan sõna aga Hispaania parlamendi esindajale, palun. härra Pasaran, palun. Eh, de... suur tänu, härra esimees. me oleme rääkinud täna palju ÜPP-st ja ma tahaksin keskenduda mõnele valdkonnale, mis minu arust on väga olulised ning millest on vähem räägitud. tahaksin rääkida põllumajandusturust raportöör juba rääkis äh, toiduainete tarnekindluse ja tarneahela parendamisest, aga see sektor Euroopas kahjuks üldse hästi ei toimi. Äh, siin põllumajandustootjatel on väga nõrk äh, mõjuvõim ja samas suurtootjatel väga suur. nii et toiduainete tarneaheldat tuleb oluliselt parendada. meie koduriigis on piiratud tootmine näiteks piimatoodete ja suhkrusektoris äh, ma arvan, et kvoodid tuleb äh, ellu kutsuda ja endiselt äh, ellu jätta, sealhulgas ka piimatoodete kvoodid. samuti on vaja tagada hindade stabiilsus toiduainete puhul ja samuti on meie jaoks oluline mm, importtoodete äh, hind Euroopa Liidu suunal. aktiivne põllumajandus on kindlasti väga oluline, aga ma arvan, et äh, toetustest äh, tuleb kõrvale jätta need, kelle põhitegevuseks ei ole põllumajandustootmine samuti tahaksime me näha liikmesriikide vahel äh, toetuste lähenemist. rohestamine on väga tähtis ja mis puudutab rahalisi piiranguid, äh, siis meie arvame, et äh, otsemaksete süsteem peab arvestama olemasolevate vahenditega ning kasutama kõige tõhusamalt eelarvelisi vahendeid ära. aitäh! suur tänu! härra Stanislav Kallenbach äh, Poola seimist, palun. suur tänu, äh, härra esimees. mina leian, et äh, otsemaksete süsteemi diskrimineerimine uutele liikmesriikidele on lubamatu. ja minu küsimus siinkohal. millal Euroopa Liit seab paika läbipaistvad ja selged kriteeriumid kõikidele põllumajandustootjatele Euroopas. kui neid ei seata sisse, siis diskrimineerimine jätkub. ja sellega diskrimineeritakse solidaarsuse puudumise, lähimuspõhimõtte eiramise, äh, mittediskrimineerimise põhimõtet Äh, ma toon teile ühe näite Poola kohta. Poolas äh, oleme me, äh, meie kulud on sada protsenti Euroopa kuludest hektari kohta, aga otsetoetused on alla kaheksakümne protsendi otsetoetustest. ja Poola põllumajandustootjad ei ole nõus sellega, et selline ebaõiglus kestab. veel teine asi sellest me siin räägitakse väga palju delegeeritud aktidest ja täitevaktidest, ähm, mille puhul ei ole piisavalt palju võetud arvesse liikmesriikide arvamusi ega konsulteeritud piisaval tasandil. Äh, ma arvan, et see võib viia vahendite äh, mittetõhusa kasutamiseni, komisjon paistab, ei tunne piisavalt hästi meie liikmesriike, millest siin on ka juba räägitud. ja siis veel küsimus looduskatastroofid. selleks, et saada juurdepääsu põllumajandustoodangule meil on, siin on rakendatud kolmekümne protsendi põhimõtet ja äh, see ei ole võrdne lähenemine, pidades silmas erinevaid äh, tootmisvaldkondi, loomakasvatusi ja nii edasi. ja siis äh, me peame Euroopa Liidus arvesse võtma ja, ja väga suuri erinevusi, ka kliimaerinevusi. järgnevalt saab sõna Austria parlamendi esindaja. härra Kuubel, palun austatud härra esimees, daamid ja härrad, ma loodan väga, et need ettepanekud, mis täna parlamentide esindajate poolt on tehtud, ähm, saavad olema tulevikus veel ambitsioonikamad. sellega seoses tulevad mulle meelde kolm raportit, sealhulgas Lionsi raport, ning mulle tundub, et head ettepanekud, mis raportööride poolt on tehtud, ei ole olnud äh, detailselt äh, edaspidi ellu rakendatud. Äh, näiteks kui me vaatame härra Laiani raportit ning seda, mida ta kirjutas oma raportis mahetootmise kohta, ma arvan, et siin peaks meie eesmärgid olema veelgi ambitsioonikumad. meie uue ÜPP tuum peakski see just olema. esimest korda on Euroopa Parlamendil kaasotsustusmenetluse äh, võimekus ÜPP raames ning äh, kui see reform äh, tahab olla lõppkokkuvõttes edukas, peab ta olema juba oma ambitsioonides suurem ja võimsam. Euroopa kodanikkond ootab tegelikult rohkem kaasotsustust, rohkem ründavat lähenemist tegelikult põllumajandusvaldkonnale. selleks, et nende inimeste sissetulekud, kes põllumajandustootmise sfääris töötavad, oleksid suuremad ning et tagada kindlus ja sealhulgas tarnekindlus kõikidele Euroopa kodanikele nii et äh, huvitav oleks vaadata ka tulevikuturg, turgusid. nelikümmend miljonit äh, tonni põllumajandustoodangut äh, me impordime. kui me vaatame näiteks GMO-proteiini ähm, tooteid, siis see saab olema võtmeküsimuseks meie tulevikupuudujääkide likvideerimisel see saab olema samuti ka oluline äh, süsihappegaaside emissioonide vähendamise osas, äh, jätkusuutlikku põllumajanduspraktikaid toetab see ning rohestab äh, kogu sektorit. sellega saab põllumajandus jätkusuutlikumas tulevikus ka bioloogilist tegevuskava on vaja põllumajanduse jaoks. kui me tahame sotsiaalset võrdsust, siis on vaja piirata toetuste ülempiire mitte, et me alustame saja viiekümnest tuhandest tonnist, vaid saja kolmekümnest tuhandest tonnist. me peame tagama üleüldise õigluse liikmesriigiti, eh, nii nagu erinevad kolleegid, sealhulgas ka härra Tess, on juba maininud, et otsemaksete süsteemi ühtlustamine tuleb eh, ellu viia enne aastat kaks tuhat kolmkümmend ja kui see ei juhtu, siis tarbijad maksavad selle kusagil lihtsalt kinni. nii et meil on vaja ambitsioonikamaid, paremaid äh, edusamme ja kui me ei kritiseeri kõiki neid äh, küsimusi, mis praegu on vajaka, ning ei rõhuta neid, siis me näeme ka Euroopa Liidu eelarve äh, kärpimist tulevikus. suur tänu! härra Hopkins, palun! suur tänu, härra esimees kasutan seda võimalust debatiga liituda. Ühendkuningriik peab ÜPP reformi ettepanekuid vähe ambitsioonikamad, vähe ambitsioonikateks ning äh, need ettepanekud ei paranda ei põllumajandussektori konkurentsivõimet ega paranda ka keskkonna äh, eesmärke oluline on äh, tegelikult äh, saada oma rahast parem tulemus äh, ja seetõttu oleks vaja kärpida esimese samba vahendeid. mis puudutab maaelu arengut ja neid eesmärke, siis on tänased õigusaktid liiga keerukad, subsidiaarsuse põhimõtet ja proportsionaalsuspõhimõtet tuleb korralikult rakendada. mis puudutab põllumajandusrahade kulutamist aastani kaks tuhat kakskümmend, see on ähm, nelisada kakskümmend kuus äh, äh, miljonit eurot, äh, näib, et see ähm, rahasumma on liiga suur, leiame me põllumajanduseelarvet tuleks vähendada ja mitte suurendada ning ähm, Ühendkuningriik leiab, et äh, mitmeaastases finantsraamistikus ei tohiks põllumajanduseelarvet suurendada, sellepärast et lõppkokkuvõttes viib see ka eelarve üleüldise suurendamiseni. Nendes liikmesriikides, kus äh, äh, ÜPP Äh, toetustest äh, räägitakse, peaks olema seotud äh, ka üleüldiselt kulukuse määraga ja elustandardiga kogu, kõikides liikmesriikides. loomulikult on liikmesriigiti väga erinevad vaatenurgad ÜPP-le, tuleb siiski neid erinevaid vaatenurki arvesse võtta, sealhulgas ka Ühendkuningriigi oma, suur tänu! suur tänu! härra Hubiks, palun! jah, paldies, preksõdetaja! suur tänu, härra esimees. tänane temaatika on juba pikalt olnud arutlusel, ÜPP reformist oleme rääkinud juba rohkem kui kaks aastat ja mul on hea meel, et täna näeme me juba tegelikult uue ÜPP kondikava ma olen nõus äh, mitmete eelkõnelejatega, ei hakka nende poolt öeldut üle kordama, aga tahtsin rõhutada ühte aspekti. Balti riigid ning mitmed teised riigid tahavad õiglaselt jagada äh, otsemaksete süsteemi küsimus ei ole siin mitte ainult äh, vabas turus, vaid äh, ka teistes aspektides. eelmisel nädalal küsisid Läti valijad äh, just minu käest nende teemade kohta ning palusid, et ma teeksin nendel teemadel kõvemat häält. meie talupidajad ja põllumajandustootjad ei saa olla konkurentsivõimelised, nad lahkuvad maapiirkondadest, müües ära oma maa ning see põllumajandusmaa ostetakse üles Lääne-Euroopa rikaste poolt, nad äh, hakkavad äh, kasvatama metsa või tegema muud selle maaga, siin me räägime aga oluliselt äh, toiduainete tarnekindlusest. Äh, ma äh, tunnustaksin äh, raportööre, kes on oma ettepanekutes saavutanud õige suuna. otsetoetusi tuleb jagada võrdsemalt ja praegune ettepanek on võrdsem kui varasemad, aga see ei ole siiski piisav. ma loodan, et neid ettepanekuid parandatakse veelgi ning kõik saavutavad vähemalt kaheksakümne protsendi keskmisest. praegune ettepanek jagab meile kuuskümmend viis protsenti keskmisest Arufat, parlament Hispaanski. Hispaania parlamendi esindaja, palun. Muy... suur tänu. teen väga lühidalt. tahaksin kasutada seda võimalust, et öelda, et tänane arutelu on võimalus Euroopa Parlamendile ning ka rahvusparlamentidele öelda välja oma arvamus. kõigil meil on omad huvid mängus. ÜPP raames on meil erinevad prioriteedid ja huvid ning kui arvestada, et paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides inimesed massiliselt lahkuvad pi-, maapiirkondadest siis on praegu just õige aeg mõelda äh, uute eelarveliste vahendite kasutuselevõtu peale. ma arvan ka, et äh, see praegu on õige koht ja õige aeg, et kutsuda üles nii nõukogu kui komisjoni selleks, et leitaks uued lahendused, lahendused probleemidele, nagu öeldud juba, mis mõjutavad meid kõiki mida on vaja teha? meie jaoks on oluline hoida inimesi maapiirkondades, neil on vaja leida töövõimalusi ning vaja on neid kaasata põllumajanduslikku tegevusse. meil on iga päevaga aina vähem talupidajaid, kes äh, põllumajanduslikku tootmist äh, praktiseerivad Äh, seetõttu on vaja kuidagi toetada töökohtade loomist, toetada avaliku sektori investeeringuid äh, töökohtade loomisesse, eriti on vaja töökohti naiste jaoks, äh, vaja on investeeringuid taristusse ning teadus- ja arendustegevustesse, uutesse tehnoloogiatesse, selleks, et toetada ka teenindussektorit põllumajandussektoris. töökohtade loomine on väga oluline, aitäh! suur tänu! E, nüüd oleme jõudnud kõnelejate nimekirjaga lõpuni ning anname sõna härra Santosele neli minutit kokku e, siis raportitele, raportööridele. suur tänu, härra esimees. E, ma olen teinud päris palju märkmeid nelikümmend neli kõnelejat oli täna, olen oma märkmikusse teinud väga palju märkusi nende poolt öeldu kohta ning ma arvan, et see, mida nad on täna siin öelnud, kajastab ka Euroopa Parlamendi debatti, me räägime siin äh, menetluste lihtsustamisest, me räägime toetusest, mitmeid kordi neid asju täna mainiti. rohestamisest räägiti, meil on vaja rohkem paindlikkust liikmesriikidele, rohkem meetmeid, kõik need teie mureküsimused on tegelikult need, mida ka meie Euroopa Liidu Parlamendis oleme detailselt varem arutanud. minu raportites püüan ma need aspektid kirja panna, ma püüan leida ühtse platvormi selleks, et äh, neid ideid äh, väljendada. konsensust äh, loomulikult pole me veel leidnud, aga eesmärk on seda saavutada siinsamas Euroopa Parlamendis ning lõpuks ka Põllumajandusnõukogus. Teie parlamendiliikmetena, meie parlamendiliikmetena peame püüdma tugevdada oma positsioone ning jõuda jõudma vastutustundliku seisukohani. ainult äh, ühtlane ja ühtne Euroopa Parlament äh, saab seista tugevalt komisjoni ja nõukogu vastasena. Äh, killustunud parlament on nõrk parlament ning ei suuda oma mõjuvõimu kasutada nii, nagu vaja seetõttu meie ja erinevad poliitilised fraktsioonid peame koos töötama selleks, et leida ühtne nimetaja ja ühtne arusaam ma olen põhilised murepunktid äh, üles kirjutanud ning äh, kahe minuti jooksul loomulikult ma ei jõua neid kõiki detailselt läbi käia, aga ma võin enda poolt kinnitada, et äh, ma olen kõik teie arvamused arvesse võtnud ning need kattuvad väga suuresti ka minu enda probleem, mõtetega. me peame kasutama uusi tehnoloogiaid ja seetõttu on meil ka võimalus teiega arvamusi vahetada Äh, ma hindan teie panust äh, tänasel äh, pärastlõunal nende poolt, kes on välja öelnud, aga samas ka nende poolt, kes on selle kirjalikult saatnud. ma olen väga avatud arvamuste vahetuseks teiega Äh, nii et kui te tahate saata oma panused ka kirjalikult mulle, äh, on need väga äh, teretulnud. kümnenda juulini on meil praegu tähtajaks ette nähtud muudatusettepanekute tegemiseks, see on endiselt arutusel, kas see on kümnes juuli, aga selleks tähtajaks hakkame me tööle kompromissettepanekutega ning võtame arvesse teie panuseid. suur aitäh teile! see kõik aitab meie tööd parandada Chcę podkreślić możliwość kontynuacji rozmowy. Nüüd ähm, me tahaksime, e, e, et diskussioon jätkuks ja seetõttu on võimalik e, ka emaili kasutada tulevikus ja praegu annaksin härra Dantanil sõna. suur tänu! igal juhul tahaksin kõiki täna sõna võtnuid tänada, nagu Luis ütles, sõnavõtud peegeldavad täiesti täpselt kogu seda debatti, mis on toimunud ka Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonis. täheldasin üsna laia konsensust näiteks äh, ühise turukorralduse küsimuses. väga mitmed toonitasid vajadust tugevdada tootjat võimu, samas teha seda nii, et turg siiski hästi toimiks ja Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon on täpselt samasugusel seisukohal. Saksa üks saadikutest vist ütles, et konkurents iseenesest ei peaks meie prioriteediks ütlema, mina siiski arvan teistmoodi, sellepärast et ma olen juba kuus kuud tegelenud nende küsimustega ja ma olen näinud, kuidas äh, Äh, erinevad õiguskorrad äh, toimivad liikmesriikides, millised on konkurentsiametid ja ma tahaksin öelda, et äh, vahel võib selline suur mitmekesisus ühisturul pigem tootjate vahel e, ebaõiglast konkurentsi tekitada. seega ma nimetaksin siin ka teatud kindlat toodangut, näiteks veinisektori puhul nõu-, nõuti äh, kindla kuupäevaga äh, istutusõiguse taastamist, meil on siin tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta Euroopa Kohtu otsus, mis teeb meile kohustuse äh, kõiki meetmeid siiski tähtajaliseks muuta, näiteks pi-, piimasektoris on nii tehtud ja muide võin siin piimapaketi raportööri juuresolekul seda öelda, et tõesti ehm, selleks, et mingeid uusi, et neid võtta, tuleb äh, ühed meetmed lõpetada selleks, et tõesti äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal piimakvootide kasutamine lõpetada, tänan. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Giovanni Laviale. suur tänu lubage äh, mul ka äh, tänada äh, kõiki neid, kes täna sõna võtsid, liikmesriikide esi-, parlamentide esindajad. paljude kommentaaride seast jäi kõlama jõuline soov kasutada paremini ära parlamendi kui kaasseadusandja rolli. ja parlament peaks olema palju julgem kui varem, nõudes muudatusi ÜPP reformipaketti ning äh, ma tõesti äh, kuulsin seda mitmetest sõnavõttudest ning kuulsin ka, et meie tööd tunnustati, seda, mida me oleme teinud lihtsustamise nimel. loomulikult peab meie ÜPP reform kaasa aitama nende tööle, kes koha peal äh, Äh, põllumajanduses töötavad. Äh, neil on muudki teha, kui lihtsalt pabereid ühest hunnikust teise tõsta. ja ma arvan, et ähm, osasid ettepanekuid, teie ettepanekuid saab tõesti arvestada. Mm, samas peab ütlema, et arenguruumi meil on selleks, et vähendada bürokraatiat, bürokraatiat, mis on langenud põllumeeste õlule, ja veel üks kommentaar seoses põllumajanduse keskkonnasõbralikumaks muutmisega. kas me peaksime keskenduma ühele rohestamise komponendile või vaatame seda teemat laiemalt, kas see peaks olema seotud äh, toetustega, muide parlamendis jagunevad ka äh, arvamused siin äh, ja mm, meie debatt ei ole sugugi veel läbi. mina, nii nagu ka teised raportöörid, olen valmis äh, tegema omalt poolt kõik, et praktilised ettepanekud ka ellu rakenduksid. suur aitäh! ja nüüd annan siis eesistujariigi esindajale sõna, härra Kristjanson suur tänu, ka mina tahaksin tänada kõiki tänaseid külalisi, ka teie äh, olete siin rääkinud sellest, et väljakutseid on meie ees palju, aga minu äh, prioriteetide nimekirjas on esimesel kohal keskkond äh, ja me peame selles osas leidma ühise, jõudma ühise kokkuleppeni, mida tulevikus teha, võtame näiteks Läänemere, Läänemeri ei hooli sellest, kust see saaste tuleb, Saksamaalt, Taanist või, või või Poolast. Läänemerel pole sellest mingisugust vahet, nii et sellepärast on meil vaja ühtseid põhimõtteid selles valdkonnas me rääkisime alguses sellest, et meil on vaja innovatiivset põllumajandust ja paljud sõnavõtjad puudutasid sedasama sõna. kas otsetoetused on innovatiivsed või on innovatiivne või, või on otsetoetused kohe kapitalismi toetamine? ja tõesti, äh, see tähendab seda, et põllumajandusmaa saab ju hinna, äh, mis on seotud toetuse hinnaga ja seetõttu ütleksin paljudele äh, kõnelejatele, kes rääkisid erinevast kohtlemisest, me ei saa väga kiiresti võrdselt hakata kohtlema, sellepärast et see hävitaks täielikult äh, Äh, nende põl-, need põllumajandustootjad, kes on laenu võtnud äh, lähtuvalt äh, oma eeldatavatest toetusmääradest seoses oma maa ulatusega ja põllumajandusmaa ulatusega ja seetõttu ajaloolistest põhimõtetest peab lähtuma vähemalt mingi üleminekuperioodi ajal. aga ma olen teiega täiesti nõus, otsetoetused peavad muutuma innovatiivseks toetuseks, mis toetab äh, toiduainete toostust, mis on tootlik äh, ja samas toetab keskkonda ja loodust see on meie suur väljakutse ja ma loodan tõsiselt, et üheskoos leiame me selle väljakutse äh, seljatamiseks ka sobivad vahendid, aitäh! suur tänu, tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele probleemile, mida muide ei ole e, sugugi mainitud. nimelt maaelu arengu ja ühtekuuluvuspoliitika seosed. teine sammas, räägitakse muidugi erinevatest prioriteetidest, kuid äh, ei räägita sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat maaelu arengu huvides ära kasutada ja teine sammas seda probleemi ei ole lahendanud. teine probleem, äh, sekkumine. sekkumist ei ole piisavalt käsitletud, vaatamata sellele, et äh, härra Tantan rääkis siin turukorraldusest, äh, peaks siiski kõnelema ka sekkumispoliitikast äh, näiteks teraviljaturul, sealiha, loomalihaturul, see mõjutab meie tegevust ja lõpuks tahaksin rääkida uute ÜPP instrumentide loomisest täna on räägitud äh, investeerimislaenudest, krediitidest, me teame küll ne neid instrumente. oluline on see, et äh, otsuse tegemine jääks panka äh,, talupidajatele, sest praegu otsustavad krediitide andmise üle pangad, panga, pankade teenused on kallid ja ehm, me oleme ära unustanud ka, et meil on uued liikmesriigid eh, Euroopa Liidus. tahaksin täna siiski kõiki tänada sõnavõttude eest, teie eh, panus oli hindamatu, me peame tõesti arvestama oma erinevustega, kuid samas leidma ühise keele ja loodetavasti jätkub meie diskussioon. tahaksin teile siin meenutada, et Euroopa Parlamendi roll on nüüd tugevnenud, aga mitte ainult, ka liikmesriikide parlamendi rollid on pädevust juurde saanud tead tänu Lissaboni lepingule ja ma tahaksin kõiki täna äh, siin kohal olevaid saadikuid kutsutada, kutsuda ühele väikesele kokteilile, klaasile veinile. seega suur tänu äh, kõigile, me jääksime veel viieks minutiks koordinaatoritega omavahel siia saali suur tänu kõigile osalemise eest ning loodame, et meie diskussioon ÜPP tuleviku üle jätkub. tänan!